Ladies and gentlemen. daamid ja härrad. regi komisjoni uue esimehena tervitan teid Euroopa Parlamendis koos härra Michel Lebraniga, kes on regioonide komitee president ning koos volinik Johannes Haaniga. suur tänu volinik Haanile selle eest, et ta on pidevalt Euroopa Parlamendiga kontakti hoidnud. kui Euroopa Parlamendi ja komisjoni arvamused lahknevad, siis äh, volinik Haan on alati meie jaoks jäänud äh, tugevaks, toetavaks partneriks. soovime talle palju edu tema äh, uues ametis mais toimusid Euroopa Parlamendi valimised ja meie komisjoni liikmeskond muutus oluliselt. aga ma olen kindel, et te tervitate taas meie kõige kogenenumaid liikmeid siin ja soovite meie uutele kolleegidele palju edu. kaks endist komis-, regioonide komisjoni äh, presidenti on ühinenud meiega ähm, proua Presso ja härra Falkenstein ning ähm, endised regioonide komitee liikmed ei ole ju uued siin Brüsselis ja üks asi ühendab meid kõiki, me soovime kõik regionaalpoliitikat ja ühtekuuluvuspoliitikat edendada ühtekuuluvuspoliitika mängib olulist rolli rasketel aegadel selleks, et äh, majandusmootorit taaskäivitada. meie eesmärk on tulemuste saavutamine ühtekuuluvuspoliitikas ja väga tähtis on seda poliitikat ellu rakendada. täna tervitame siin koosolekul Angel Gurriat, OECD presidenti kes räägib meile, äh, kuidas äh, teised maailma piirkonnad meie poole vaatavad, kuidas nemad näevad meie ühtekuuluvuspoliitikat, kuidas nad sellest inspiratsiooni saavad. daamid ja härrad, me võime oma siiani saavutatud tulemuste üle uhked olla, äh, kuid me ei saa loorberitele puhkama jääda. regi komisjon tahab ära kasutada oma äh, parlamentaarseid õigusi selleks, et nõuda komisjonilt informatsiooni selle kohta, kuidas jälgitakse ühtekuuluvuspoliitika edasiarendamist. hiljuti toimus meil ka regionaalpoliitika voliniku, uue voliniku, fondi, voliniku kandidaadi proua Gretu kuulamine Ehm, komisjon ei tohi meie küsimusi ära unustada. komisjon peaks seetõttu andma ehm, regulaarselt regikomisjonile aru oma tööst. meie kavatseme liikmesriike kohtadel külastada, ehm, esitada komisjonile küsimusi, kui edasiminek on olnud aeglane ning korraldame koos Euroopa Parlamendi liikmetega ja oluliste sidusrühmadega kuulamisi. me peame tegema koostööd, täiendama üksteist, kuigi meie rollid on erinevad ja peame tegema nii, et kodanikud meis ei pettuks. suur aitäh tähelepanu eest ja nüüd annan sõnajärje üle regioonide komitee presidendile härra Michel Lebrunile, palun madame la présidente de la commission regi proua regionaalarengu komisjoni esimees proua mihhailova lugupeetud äh, euroopa parlamendi äh, asepresident härra luis äh, lugupeetud volinik härra johannes hahn lugupeetud oecd peasekretär lugupeetud daamid ja härrad mul on hea meel selle üle et open days avaistung toimub äh, jällegi Euroopa Parlamendi täiskogu saalis ja ma tänan Euroopa Parlamenti, et äh, te meile täna selle võimaluse andsite. meie tänane koosolek ei jätka mitte ainult äh, meie institutsioonide vahel hästi juurdunud traditsiooni, vaid see langeb kokku sellega, mis homme toimub volinikukandidaatide kuulamisel ja uue, uute õigusaktide väljakuulutamisel Ähm, institutsioonide vahelises raamistikus. meie üritus toimub paralleelselt volinikukandidaatide kuulamisega ja lugupeetud Herman Luis ja lugupeetud proua Mihhailova, ma tänan teid selle eest, et jällegi korraldasite meile regionaalarengu komisjoni ja Kotari komisjonide ühise istungi. lugupeetud volinik Haan regionaalpoliitika volinikuna olete te mitte ainult väga tugeva jälje jätnud sellele poliitikale, vaid äh, ühendanud, äh, vaid jätnud ka mm, suure jälje sellele üritusele, mis toimub äh, sel aastal juba kaheteistkümnendat korda. meil on olnud väga palju muutusi Euroopa Liidus ja ka regionaalpoliitikas. regionaalpoliitika on tihti olnud liiga jäik, aga nüüdseks on sellest saanud tõeline investeeringute poliitika, mis rõhutab äh, investe-, investeeringuid. rohkem kui kunagi varem on tegemist Euroopa Liidu uut, uue majandusjuhtimisega ja äh, me, pikaajalise strateegia osaga, Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegia osaga nüüd on meil vaja konkreetseid äh, tulemusi ette näidata ning Open Days ürituse raames me just neile keskendumegi vaja on anda lisandväärtust Euroopa Liidu rahastusele ja teha seda meie piirkondade, meie linnade tasandil. meil on vaja koos kasvada, meil on vaja arukaid investeeringuid, millest oleks kasu meie kodanikul, kodanikel ja see ongi see põhimõte, millest juhinduvad äh, inimesed, kes vastutavad äh, kahe tuhande neljateistkümnenda, kahe tuhande kahekümnenda aasta programmide käivitamise eest ma arvan, et äh, kõigi osavõtjate nimel saan ma täna äh, siin sõna võtta ja öelda teile aitäh, härra volinik, aitäh, Johannes, kõigi nende aastate eest, äh, mis te veetsite toetades regioone ja, ja kuulates meie muresid. lugupeetud OECD peasekretär härra Gurria, ma tahaksin väljendada seda, et meil on väga hea meel, et te täna meiega olete ma arvan, et ma ei eksi, kui ma kinnitan, et Euroopa Regioonide Komitee ja Euroopa Komisjon ähm, on ühel nõul äh, selles osas, et investeeringuid, avaliku sektori arukad investeeringud on hädavajalikud selleks, et vastata küsimusele, et kuidas meie majandus äh, saaks äh, edendada majanduskasvu, suurendada meie majanduste vastupidavust. aitäh selle eest, et Te meie ürituse raames äh, tutvustate te, äh, tutvustate meile OECD analüüsi äh, tulemusi, mis puudutavad piirkondade heaolu ja ma tahaksin teid tänada ka selle memorandumi eest, mille me OECD ja regioonide komitee nimel alla kirjutasime selleks, et edendada meie koostööd, mis juba niigi oli tõhus. lugupeetud daamid ja härrad, ma kasutan võimalust äh, selleks, et mainida, et järgnevate päevade programm on välja äh, töötatud nii, et selles on äh, osalenud umbes kakssada erinevat piirkonda ja linna kolmekümnest riigist, erinevad võrgustikud ja ühendused üle kogu Euroopa. ja väga paljud meie partneritest äh, on täna siin saalis ja kõiki teid tahaksin ma tänada toetuse eest. ma tahan lõpetuseks pöörduda äh, kohalike omavalitsuste valitud esindajate poole. regioonide komitee on teie institutsioon ja me aktiivselt äh, nõustame Euroopa Liidu institutsioone küsimustes, mis on seotud äh, nii Euroopa tasandi poliitikuga kui ka kohaliku tasandi, tasandi poliitikaga. selleks, et seda teha, on meil vaja kuulata teie häält Euroopa Liidu tasandil. meie missiooniks on kaitsta lähimuspõhimõtete, lähimuspõhimõtte ja mitmetasandilise valitsemise põhimõtteid, kui me töötame välja Euroopa Liidu tasandi strateegiaid seda rolli on meil vaja täita äh, praegusel hetkel rohkem kui kunagi varem, kus äh, Euroopa tasandil toimub väga palju muutusi ja järgnevatel kuudel on neid äh, arutelusid, mis puudutavad neid muutusi eelkõige rohkem. nii et meil on vaja tegeleda põhjaliku analüüsiga ja meil on vaja kuulda teie häält selleks, et teie mure, muresid ja teie arvamusi oleks võimalik ka arvesse võtta ma kutsun teid üles jääma kontakti Euroopa Äh, regioonide komiteega ja mitte ainult äh, meie praeguse ürituse raames. lugupeetud daamid ja härrad, lõpetuseks äh, tahan kõiki tervitada meie ürituse Open Days alguse puhul ja annan sõna esimesele kõnelejale, Ramon Luisile, kes Euroopa regioonide komitee esimese, eelmise presidendina ja Euroopa Parlamendi asepresidendina on õige inimene selleks, et rääkida, milline on Euroopa piirkondade ja linnade roll Euroopa arengus. me ootame huviga äh, teie arvamusi kui uue parlamendi äh, liikme arvamusi, sellepärast et äh, täna te esindate just nimelt Euroopa Parlamenti. ja nüüd on mul hea meel sõna anda meie põhikõnelejale, eh, kõnelejale härra Lamon Luis Valgasser Sisole, Euroopa Parlamendi asepresidendile. palun, sõna on teil. Estimada presidenta de la Comisión Regi, señora lugupeetud Regionaalarengu Komisjoni esimees, lugupeetud president Lebrun, lugupeetud Michel, lugupeetud äh, OECD äh, peasekretär härra Gurria, lugupeetud volinik Haan, lugupeetud kolleegid, lugupeetud sõbrad. ma tahaks mm, pidada sissejuhatuseks mm, kõne ning öelda kõigile, et minu jaoks on tegemist väga suure auga, et ma tohin nii olulise ürituse esimese kõne pidada ja et ma näen siin nii paljusid tun-, tuttavaid nägusid. ma olin peaaegu kakskümmend aastat äh, regioonide komitee liige, olin äh, ka regioonide komitee president, tunnen seda institutsiooni väga hästi ning tean väga hästi, milliseid jõupingutusi seal tehakse selleks, et esindada kõigi Euroopa piirkondade ja linnade huve. Open Days on suurepäraseks võimaluseks selleks, et vahetada arvamusi, selleks, et äh, et hinnata ühtekuuluvuspoliitika tulemusi. Open Days on suurepäraseks äh, näiteks koostööst ja sellest, kuidas Euroopa projekt äh, saab vastata linnade ja piirkondade tegelikele vajadustele ja Euroopa Liidu tegelikele vajadustele meie institutsioonide vaheline koostöö on ka muidugi väga oluline element. kokkulepe, mis allkirjastati veebruaris, tähendab meie heade suhete loomulikku jätku ja näitab, kui oluline on lähimuspõhimõte ja kui oluline on mitmetasandiline juhtimine. tegemist on oluliste elementidega selleks, et äh, meie pädevusvaldkonnas töötada. see institutsioonide vaheline dialoog peegeldab ka seda, kui äh, suurt huvi tunnevad mõlemad äh, institutsioonid ühtekuuluvuspoliitika majandusliku ja sotsiaalse äh, ühtekuuluvuse vastu Euroopa Liidus. see kokkulepe Euroopa Parlamendi ja regioonide komitee vahel süvendab meie koostööd veelgi ning ma loodan, et tulemuseks on sünergia mis tekib meie mõlema institutsiooni vahel, et me saame omavahel kooskõlastada, milliseid raporteid me teeme, milliseid äh, arvamusi me koostame, et, äh, et õigusakte on võimalik paremini kohandada piirkondade, linnade ja kodanike vajadustele. oma uues ametis Euroopa Parlamendis äh, kavatsen ma isiklikult võidelda selle eest, et meie mõlema institutsiooni vahelised sidemed veelgi äh, tugevamaks muutuksid. lugupeetud daamid ja härrad, lugupeetud äh, volinik Johannes Haan, ma tahaks veel kord tänada teid selle eest, mida te viimastel aastatel regionaalpoliitika volinikuna ära tegite. Te olite meie jaoks äh, suureks liitlaseks ja võitlesite ühtekuuluvuse eest äh, kõigis linnades ja kõigis piirkondades Euroopas. Te näitasite alati, kui vajalik see poliitika on ehkki paljud teised ähm, seadsid selle poliitika tulemused kõne, äh, küsimärgi alla, äh, kui tegemist oli kriisist tulenevat, tulenenud äh, halbade makromajandusliku, majanduslike näitajatega, aga nüüd on tegemist uue tsükliga ja see uus tsükkel algab ajal, kui Euroopas on näha majandus areng, majandusliku tõusu esimesi märke, märke, aga see tähendab ka seda, et äh, erinevused äh, Euroopa piirkondade ja linnade vahel suurenevad veelgi ja seda näitab ka kuues äh, ühtekuuluvusaruanne. ning just seetõttu peame me Euroopa poliitika territoriaalset mõõdet veelgi tugevdama. oluline on, et kõik teeksid koostööd et meil õnnestuks tagada see, et ühtekuuluvuspoliitika tõesti võtaks arvesse kõigi vajadusi Euroopas, sellepärast et regionaalpoliitika on parim vahend, mis Euroopal on, olemas on selleks, et tugevdada majanduskasvu ja luua töökohti. uus ühtekuuluvuspoliitika keskendub sellele, et toetada väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid, edendada innovatsiooni ja need valdkonnad võimaldavad äh, meil luua ka töökohti, näiteks äh, rohelisi töökohti, et meil õnnestuks leida kvalifitseeritud töötajaid äh, olulistes valdkondades, mis on seotud IKT-ga ja et meil õnnestuks leida jätkusuutlik majanduskasvu mudel, mis ühtlasi oleks ka kaasav. president Lebrun viitas sellele, et väga oluline on edendada töökohti, võidelda noorte tööpuudusega. see on meie ühine eesmärk ja me kõik peame sellele keskenduma, me peame hoolitsema selle eest, et kodanikud tunnetaks, et Euroopa on nende jaoks ja neile lähendane, lähedane ja seetõttu on oluline luua investeeringute tegevuskava, investe-, edendada investeeringuid ja seeläbi majandust. selleks ongi meil vaja ühtekuuluvuspoliitikat aga ma olen sellest hoolimata mures, kuna Euroopa Liidus on näha ka takistusi majanduskasvu te teel meie piirkondades ja linnades ja sellel on erinevad põhjused ning seetõttu on meil vaja ka paindlikkust. meil on vaja paindlikkust, mida meile võimaldab stabiilsus- ja majanduskasvu pakt äh, selleks, et nendest äh, tõketest üle saada. selle eest peab hoolitsema Euroopa Parlament, aga ka regioonide komitee. me peame otsustavalt äh, võitlema selle eest, et investeeringud tehtaks õigesti ja et need, e-, nende kaudu edendataks ühtekuuluvust. Itaalia eesistuja tegi selle teema oma, üheks oma prioriteediks ja ma loodan, et ja juba enne aasta lõppu on näha ka esimesi tulemusi. kohalikud omavalitsused teavad aga, et nad võivad arvestada Euroopa Parlamendiga, kes selles valdkonnas on nende jaoks oluliseks liitlaseks ja partneriks. aga samal ajal oleme me ka väga mures, sellepärast et ühtekuuluvuspoliitika raames on tegemist ka väga paljude ähm, maksmata arvetega, mida Euroopa Liidu Äh, eelarvest ei ole makstud ning äh, kolmkümmend, kakskümmend kolm miljardit äh, on see maksmata arvete summa ning eriti halvasti mõjutab see neid piirkondi, kes on eriti palju kannatanud majanduskriisi all. kohati on tegemist sellega, et arved on maksmata juba kaks või kolm või rohkem kuud ning see probleem on vaja kiiresti ära lahendada koostöös Euroopa Komisjoni ja parlam- ja nõukoguga ning ma sooviks ka seda, et eh, paraneks piirkondade võime investeeringuid eh, vastu võtta, me peame hoolitsema selle eest, et investeeringud jõuaksid veelgi kiiremini piirkondadesse. meie piirkonnad on väga rikkad, me peame keskenduma sellele, aga me ei tohi kasutada ainult selliseid indikaatoreid nagu SKT, vaid meil on val-, vaja selliseid indikaatoreid, mis eh, peegeldaksid paremini kohapealseid olusid ning äh, seetõttu tahaksin kasutada võimalust äh, tõsta esile seda OECD poolt tehtud tööd. peasekretär äh, osutab meile seda au, et ta tutvustab meile ise OECD tööd, mis võimaldab meil paremini hinnata olukorda meie piirkondades. soovin Open Days üritusele palju edu! suur aitäh, härra Valkarsel. nüüd annan sõna regionaalpoliitika volinikule härra Johannes Haanile. palun, sõna on teil. <clears throat> suur tänu. härra president, härra Euroopa Parlamendi asepresident, härra president, kallid sõbrad, daamid ja härrad tahaksin teid kõiki siin avatud uste päevadel tervitada. minu jaoks on tänane päev eriti oluline, sest äh, ma olen siin viimast korda äh, regionaalpoliitika volinikuna. mäletan veel oma ametisse astumist kahe tuhande kümnendal aastal, esimest avatud uste päeva. just siis avaldati viies ühtekuuluvusraport ja alustati järelemõtlemisprotsessi tulevase ühtekuuluvuspoliitika üle. ja juba tollal oli selge, et me ei saa vanamoodi edasi minna ja ma mäletan, et mina tõin välja oma avakõnes kolm ühtekuuluvuspoliitika põhielementi. koondumine, tulemuslikkus ja tingimuslikkus. kahe tuhande kümnendal aastal oldi väga skeptilised ühtekuuluvuspoliitika lisaväärtuse suhtes ja oli selge, et parim, mis me saime teha, oli reformida poliitikat nii, et ähm, meil oleksid tõesti olema strateegiliselt olulised investeerimisvahendid, et Euroopa Liidu üldeesmärke saavutada ka regioonides ja nüüd äh, volinikuna äh, ma ei häbene sugugi, ma olen isegi uhke, äh, vaatan, kuidas nii-öelda minu lapsuke on kasvanud, viis aastat on mööda läinud, ühtekuuluvuspoliitika on palju keskendunum, palju rohkem orienteeritud tulemustele ja see poliitika võimaldab investeeringuid meie regioonidele, aitab strateegia kaks tuhat kakskümmend elluviimisele kaasa reformi tulemusena on muutunud ka inimeste mentaliteet. ühtekuuluvuspoliitikat ei peeta enam lihtsalt mingiks äh, rahapajaks, äh, investeerimisstrateegiat, äh, loogikat mõistetakse paremini ja muidugi meie edasiminek ei ole toimunud mitte ainult struktuurifondidele, vaid erinevatele fondidele koos, äh, meie investeerimispoliitikale ja nagu te teate, praegu oleme jõudnud kriitilise ajahetkeni, mõtleme, millised võiksid meie kulutused järgmisel programmiperioodil olla. läbirääkimised käivad, komisjon on nüüd juba vastu võtnud kuusteist partnerluslepingut. ilmselt järgmine nädal ühineb nendega ka Soome ja need partnerluslepingud maksavad roh-, kokku rohkem kui kolmsada üksteist miljardit eurot kogu ähm, regionaalpoliitika fondi vahenditest me oleme ähm, juba üheksakümmend viis protsenti operatiivprogrammidest või tegevusprogrammidest vastu võtnud või tähendab, me oleme need saanud, me oleme kaks vastu võtnud, aga me uurime neid põhjalikult, sest me ei taha kvaliteeti kiirusele ohvriks tuua. ühtekuuluvuspoliitika strateegia mõjutab meid jär-, järgmisel seitsmel aastal ja see on väga tähtis. kõigepealt tuleb partnerluslepingute ja tegevusprogrammide informatsiooni analüüsida. praegu on juba näha väga julgust sisendavaid märke uutest arengutest, näiteks on väga selge, et vähemalt sada kakskümmend viis miljardit eurot eraldatakse ettevõtluse, innovaatika, teaduse, IKT ja äh, madala süsinikusisaldusega majanduse toetamiseks. see on kakskümmend protsenti rohkem võrreldes eelmise äh, programmiperioodiga. loomulikult äh, me tahame jätkuvalt toetada ka infrastruktuuri arengut kõikides liikmesriikides või enamuses liikmesriikides, aga äh, vahe on praegu selles, et me oleme hoolikamalt valinud projekte ja valinud just need projektid välja, mis aitavad jätkusuutlikule arukale arengule kaasa. me tahame, et ka regioonides loodaks töökohti, äh, see on seotud ajude väljavoolu probleemiga. inimesed ei lähe kodust eemale, kui neil on oma kodupiirkonnas võimalus töötada ja veel üks julgust sisendav märk on see, et äh, finantsinstrumendid on olulisemaks muutunud. kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist on nende tähtsus juba suurenenud äh, ja kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta lõpus hinnati, et ühtekuuluvuspoliitika oli kasutanud erinevate instrumentide kaudu liik-, kahekümne viies liikmesriigis kaksteist koma kuus miljardit eurot. nüüd eeldatavasti on kahe tuhande neljateistkümnendast kahe tuhande kahekümnenda aastani äh, võimalus peaaegu kolmkümmend või kuni nelikümmend miljardit eurot ära kasutada. ja Äh, loomulikult see on seotud äh, spetsiaalsete meetmetega tööhõive suurendamiseks, vaesuse vähendamiseks. meie analüüs näitab, et peaaegu sada miljardit eurot investeeritakse just inimestesse uuel pro-, programmiperioodil. seda tehakse loomulikult äh, kohandades kvalifikatsioone tööturu vajadustele on välja töötatud integreeritud lähenemine, ühendades erinevaid fonde, arvestades erinevaid prioriteete. kuueteistkümnes liikmesriigis viiakse ellu kaheksakümmend kaheksa erinevat sarnast programmi. ma olen eriti rahul sellega, et nüüd eraldatakse vahendeid ka madala süsinikusisaldusega majandusele liikmesriikidele on seatud minimaalsed kohustuslikud lävendid ja nende, need miinimumeraldised oleksid olnud umbes kakskümmend kolm miljardit eurot sellesse valdkonda, kuid rõhuaetusega rohelisele energiale on need vahendid muutunud veelgi tähtsamaks meie jaoks ja kui me nüüd suudame kokku hoida ühe protsendi energiat aastas Euroopas, saaksime vähendada oma gaasiimporti kahe koma kuue protsendi võrra aastas. ja te teate, mis see tähendab? mõelgem praegusele poliitilisele kriisile, mõelgem Ukrainale, aga ka teistele piirkondadele. seega praegu on meil kolmkümmend kaheksa miljardit eurot ette nähtud eh, kliimamuutuste leevendamisele, madala süsinikusisaldusega majanduse arendamisele ja see puudutab kahekümne kaheksa riigi partnerluslepinguid. see on peaaegu kaks korda rohkem kui ähm, see summa, mis oli meil eelmisel programmiperioodil kasutada, kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist. aga muidugi äh, me ei tohi liiga vara veel uhkeks muutuda. praegu on meil kohustused alles paberil, aga tähtis on see, et me jõuaksime ka programmide rakendusjärku, investeeriksime pro programmidesse, projektidesse, nii et meie teooria muutuks praktikaks. ja tahaksin siin teiega jagada oma mõtteid kõige olulisemate tulevaste väljakutsete kohta nimelt poliitika sõltub majanduskeskkonnast eh, ja seetõttu oleme seostanud uut ühtekuuluvuspoliitikat ja majandusjuhtimisprotsessi Euroopa poolaasta raames. aga nende seoste tingimused täp-, ei ole veel täpselt välja töötatud. selge on see, et ühtekuuluvuspoliitika äh, roll äh, on selles, et motiveerida riike, maksed võib peatada, kui liikmesriigid oma lubadusi ei täita, täida ja Euroopa struktuuri- ja investeerimisfond või fondid peavad tegelikult aitama ju liikmesriikidel Euroopa poolaasta kohustusi täita. ühtekuuluvuspoliitika peab kaasa aitama fiskaalkonsolideerimisele, investeeringutele ja need elemendid peavad omavahel üksteist ka toetama. tulevikus on tähtis ka avaliku sektori võimekuse suurendamine kohalikul ja piirkondlikul tasandil. Need tegijad on kohtadel kõige olulisemad, nemad teavad, kuhu raha suunata, kuidas tööd teha tähtis on lihtsustada eeskirju, aga ka uusi partnerlussidemeid luua. ühtekuuluvuspoliitika annab selleks äh, rahalised vahendid, annab võimaluse demokraatliku, läbipaistva haldussüsteemi loomiseks. see saab toimuda üksteise mõistmise ja usalduse õhkkonnas ja veel üks oluline probleem, mis tuleb lahendada juba lähitulevikus, millest on ka räägitud siin varasemate sõnavõtjate poolt, on see, et äh, makse- ja kulukohustuste vahel on lõhe. see lõhe on iga aastaga suurenenud ja meil on väga raske oma kohustusi täita. oleme jõudnud punkti, kus projektide elluviimine kohtadel on juba ohtu sattunud. poliitilised äh, lubadused ja eelarvevõimalused peavad kooskõlas olema. ei saa lihtsalt nõuda meilt ja oodata, et me anname raha ilma selleta, et ise midagi vastu ei anta. nüüd liikmesriikides peavad ka poliitilised ringkonnad selle nimel tööd tegema, et Euroopa Liidu vahendeid paremini kasutada. Need vahendid on Euroopa rahvale, inimestele, mitte haldussüsteemile, mitte haldusaparaadile. umbes kümme protsenti Euroopa Liidu üldeelarvest kulutatakse Äh, halduskuludele, arvestades kõiki institutsioone aga, aga üle üheksakümne protsendi meie eelarvest ju läheb tagasi liikmesriikidesse. ja üks väike osa läheb ka muidugi Euroopa Liidu välistegevusele. seega, kui teie soovite adekvaatset eelarvet, siis meie tahame adekvaatset eelarvet, et me oma kohustused täita saaksime et meie lõppkasusaajad rahul oleksid. seega tehke selle nimel ka oma lobitööd. daamid ja härrad, oma mandaadi jooksul olen ka äh, rõhutanud, kui tähtis on linnapoliitika, mitte ainult regioonide poliitika, aga selles poliitikas on kodanike kaasamine väga tähtis me ei suuda kahe tuhande kahekümnenda aasta ambitsioonikaid eesmärke ilma linnade kaasamiseta saavutada. ilma linnade kaasamiseta ei, ei tunne rahvas, et Euroopa programmid oleksid nende omand. seetõttu väga tähtis on keskenduda ähm, regionaalpoliitikale, millel on ka tugev linnadimensioon, aga me ei tohi vastandada linna ja maapiirkondi me peame tihedat koostööd tegema linnade ja maapiirkondade vahel, sest eh, need piirkonnad kattuvad, nad ei ole üksteisest eraldi. Te teate isegi, kuidas inimesed sellesse suhtuvad. nii. Hmm. see, et meil on uus linnadimensioon olemas, tähendab seda, et EDF-i äh, rahast umbes viiskümmend kuni kuuskümmend protsenti läheb juba linnastutele ja äh, integreeritud investeeringutesse linnade jätkusuutlikkus äh, arengusse eraldatakse umbes kuuskümmend miljardit eurot ja see on kaks korda rohkem, kui tegelikult on nõutud, aga me tahame veelgi kaugemale minna uus äh, linnaarengu programm on nüüd välja töötatud. ning konsultatsioonide tulemused avaldatakse aasta lõpul. tähtis on see, et äh, me nüüd oma arenguhoogu ei laseks raugeda samuti on tähtis jagatud juhtimine, selline lähenemine äh, tugevdab sidemeid komisjoni ja liikmesriikide vahel, aga veelgi olulim, olulisem on see, et tugevnevad sidemed ka regioonide ja kohalike omavalitsustega. partnerlussuhted on ühtekuuluvuspoliitika edu trumbiks. meie kõige edukamad võrgustikud ja projektid on sageli alguse saanud just avatud uste päevadest, seega eh, toetagem eh, partnerluspoliitikat, eh, mis aitab meil mobiliseerida ressursse, teha nii, et kõik tunnevad ennast pro-, projektide omanikuna, üks meie kõige olulisemaid või meie eesmärgid ühtekuuluvuspoliitikas on ju kõigile teada, aga tähtis on ka, et me toetaksime avaliku sektori investeeringuid. tähtis on transpordivõrgustikke toetada ja nagu ma varem ütlesin, tähtis on energiasõltuvust vähendada. ühtekuuluvuspoliitika peaks olema instrument, mis aitab äh, mis tahes raskustest üle saada kuni aastani kaks tuhat kakskümmend ja ka peale seda. tahaksin nüüd ka tänada kõiki neid inimesi, kes on kaasa aidanud meie ühtekuuluvusaruande koostamisele, eriti tahaksin tänada Euroopa Parlamendi kolleege ja regioonide komitee kolleege Euroopa Parlamendi regikomisjoni endine esinaine proua Hübner ja regioonide komitee en-, eelmised presidendid proua Bresso ja härra Valkaser on äh, väga tähtsat rolli mänginud meie töös ja tahtsin ka härra Angel Huerat tänada. meil on olnud suurepärane koostöö ka OECD-ga aastate jooksul ja tahaksin tänada kõiki neid kellega ma olen varem kohtunud, kes on täna ka siin äh, publiku hulgas, kellega ma olen kohtunud oma visiitide legioonidesse. Teie olete need, kes kohtadel tööd teevad ja tahan teile kinnitada, et vaatamata sellele, et ma oma portfelli vahetan äh, volinikuna, äh, omistan ma jätkuvalt regionaalpoliitikale suurt tähtsust ning võin teile kinnitada, et sama teeb ka minu järeltulija voliniku kohal, praegu Ring Kreetsu. nagu ma ütlesin, ärge ohverdage kvaliteeti kiirusele, kuid äh, koostage oma programmid uuele äh, ühtekuuluvuspoliitikale nii, et õiged investeeringud teie regioonidesse saabuksid, saabuksid viimastel aastatel oleme ähm, poliitika kujundamisel pigem äh, ideede generaatoritele äh, lootnud, aga nüüd on käes aeg tegutseda. palju edu! Thank you, commissioner! suur tänu, härra volinik ja nüüd annaksin ma sõna härra Jose Angel Gurriale, kes on äh, OECD peasekretär palun, härra Kurja. proua Mihhailova. president Lebrun, äh, härra Valkarcel, volinik Haan, kallis Johannes, austatud äh, parlamendisaadikud, äh, daamid ja härrad, kallid sõbrad, mul on väga hea meel siin kahe tuhande neljateistkümnenda aasta Open Days avaüritusel teiega liituda me oleme Euroopa Komisjoni ja regioonide komiteega ühistööd teinud juba aastaid ja loomulikult see koostöö jätkub selleks, et edendada tõhusat regionaalpoliitikat. kõigest mõned tunnid tagasi, nii nagu härra Le Brun ette pakkus, allkirjastasime me regioonide komiteega vastastikuse mõistmise memorandumi. sellega me tunnistame meie seni tehtud tööd, aga veelgi olulisem on ilmselt see, et selle memorandumiga sillutame me tee süstemaatilisemale koostööle tulevikuks. Need Open Days üritused on täiesti õigustatult nimetatud äh, ürituseks, mille eesmärgiks on rääkida siis sellistel teemadel nagu ähm, kasvagem üheskoos ja nutikad investeeringud inimeste jaoks jah, äh, teha oleks palju, äh, investeerida võiks nii paljudesse asjadesse, kuid äh, kõige olulisem valida kõige tõhusamad äh, allikad, kui me tahame oma eesmärgid täita ja kodanike vajadustele vastata. kohaliku omavalitsuse tasand vastutab enamuse äh, avaliku sektori kulude eest. seitsekümmend kaks protsenti üks koma ühest koma kolmest miljardist eurost investeeringutest läks just nimelt kohalikku tasandisse see on tähendanud seda, et äh, avaliku sektori investeeringud äh, on olnud väga väärtuslikud just nimelt viimastel aastatel. kahe tuhande seitsmenda ja kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta vahelisel perioodil tõusis, äh, vähenes, vabandust, OSCD poolne investeering neli protsenti. ma tooksin välja mõned poliitilised valdkonnad ja meetmed, mida me oleme välja kujundamas miks? Äh, sellepärast, et me tahame näha seda, kus pikaajalised investeeringud kõige rohkem kasu toovad. ja sellepärast oleme me ka keskendunud sellele teemale kahes teatises, mis täna on välja tulnud. kahe tuhande neljateistkümnenda aasta OECD regionaalne ülevaade ja väljavaated ja siis äh, teatis, äh, kuidas läheb elu teie piirkonnas. ehk teisisõnu, laskume regionaalsele tasandile. see konkreetne raamat puudutab äh, Sardiiniat või Põhja-Hollandit või Newcastle'i linna. Lõuna-Taani kohta on siin oma Rooma kirjutis Morellos Mehhikos või äh, Ühendriikides ähm, säästliku arengu koostöö osas on ka siin tehtud oma voldik. ehk teisisõnu see, kuidas me oleme kaardistanud siis elu kulgu erinevates piirkondades. me oleme vägagi teadlikud sellest, et äh, see, mis ühiskonnale on oluline, läheb palju kaugemale SKP-st või SKP-st per capita. me ei saa poliitikate kujundamisel lihtsalt keskenduda ühele indikaatorile, vaid kõikidele indikaatoritele, heaolu indikaatorile. me oleme sea-, pannud kokku siseriiklike indikaatorite tabeli kahe tuhande üheteistkümnendal aastal käivitati see parema elukvaliteedi indeksite süsteem ja nüüd keskendume piirkondadele sellepärast et enamus faktoreid mis inimeste igapäevast elu mõjutavad otsustatakse ära just nimelt kohalikul tasandil ja ma kutsun teid üles vaatama milline on meie interaktiivne veebilehekülg seal võrrelda- võrreldakse omavahel kolmesada kahtekümmet kuute piirkonda üle neljakümne riigi on sinna kaasatud ja üheksa erineva prisma läbi ja kõik puudutavad siis seda, milline on elukvaliteet. näiteks võite võrrelda Toskaana piirkonda Texase piirkonnaga tervishoiu küsimustes või Saksimaad Kansaiga, kui äh, võtate indikaatoriks tööpuuduse määrad. sellised äh, tingimused nagu juurdepääs haridusele, töökohtadele, mittemateriaalsed tingimused nagu tervishoid, puhas keskkond ja ohutus, kõik on olulised aspektid inimeste heaolus. ja väga paljud nendest faktoritest sõltuvad otseselt sellest, kus elada ja tegelikult siseriiklikud äh, keskmised näitajad räägivad sellest üsna halvasti. meil on vaja äh, rohkem andmeid selleks, et äh, aru saada, kuidas riiklikud poliitikad mõjutavad elu, piirkondades elu koha peal Äh, kuidas on töökohtade loomisega ja nii edasi. üsna tihti mõõdetakse hea meelega seda, mida on lihtne mõõta, näiteks et kui palju on äh, patsientidele kohti, voodikohti haiglas. see on väga objektiivne äh, näitaja, aga ta ei ütle selle kohta eriti midagi, kas inimesed on üldiselt terved või mitte kui me keskendume tulemustele, siis tulevad välja erinevad heaolu sünergiad ja annavad mõtteainest äh, poliitikutele. investeeringute äh, paremini ja rihtimine võib heaolu oluliselt äh, tõsta, kui keskendutakse mitmele valdkonnale simultaanselt, näiteks äh, taristute rohestamine. sellele, sellega ei kaasne võib-olla mitte ainult keskkonna le tulud, vaid loob ka töökohti või aitab välja arendada teatud tüüpi tehnoloogiat. linnakeskused muudkui kasvavad ja seega on sihtotstarbelised investeeringud üliolulised. kaks kolmandikku OECD riikide inimestest elavad linnadest kui äh, äh, linnu defineeritakse inimtegevuse alusel, mitte administratiivpiiride äh, järgi, siis piiride järgi, siis on maailm hoopis teistsugune ja sellepärast ongi OSCD välja kujundanud metropolide andmebaasi, mis kaardistab peaaegu tuhat kakssada linnapiirkonda ühtsete definitsioonide ja ühtsete metodoloogiate alusel. Tege-, sealhulgas ka, on ka suurem andmekogu kahesaja seitsmekümne viie suurema linna kohta. ja muuseas, kahesaja seitsmekümne viies suuremas linnas elab pool OECD rahvastikust, nii et ähm, üsna hästi oleme me olukorra ära kaardistanud ja nende numbrite äh, alusel tehtud järeldused on loomulikult äh, eriti äh, kasulikud. selline lähenemine aitab meil võrrelda linnapiirkondi maapiirkondadega. maapiirkondades on meil keskmise ja väiksema suurusega linnad öö, metropolides muidugi on väga palju teenuseid, see võib kõik mõjutada majanduskasvu väga positiivselt ja mõjutab positiivselt agen-, arengut äh, suisa kahesaja kilomeetri taha. nii et me ei räägi mitte ainult linnadest, vaid räägime sellest majanduslikust äh, äh, nii-öelda mõjualast, mis metropolidel on me keskendume linna ja maapiirkondade erinevustele rõhutame seda kui oluline on selle erinevuslõhe ületamiseks tehnoloogiline areng euroopa komisjoniga koos oleme me välja kujundanud analüüsid äh, maapiirkondade ja linnapiirkondade partnerluste kohta regionaalarengu tõhustamiseks linnad on üldiselt väga tootlikud aga nad on ka suhteliselt kulukad linnades peavad palgad olema kõrgemad aga hinnad äh, kipuvad ka olema äh, kõrgemad lisaks sellele veel sellised kulud nagu õhusaaste mürasaaste äh, linna transpordikulud sellele kujunenud aeg kulunud aeg ja nii edasi aga loomulikult tõhusam transport aitaks oluliselt reisimisaega vähendada parandaks õhukvaliteeti heitkoguste määr oleks väiksem see pakuks ka palju töö võimalusi, millele siis kodanikul oleks juurdepääs. väga palju meie linnadest aga ei lõika kasu oma positsioonist. suured munitsipaalkeskused äh, võitlevad omavahel, mitte ei tee koostööd äh, ülejäänud piirkondadega. tulemuseks on linnaala äh, killustumine ja see lämmatab kõik potentsiaalsed positiivsed küljed meie analüüs on näidanud seda, et metropolide järjestikune killustumise vast-, killustumise vastu võitlemine äh, viiks selleni, et äh, linnades oleks kasv kiirem ja kodanikud oleks rohkem rahul, aga kuidas investeerida? üks äh, suurimaid probleeme Euroopa Liidus kohalikul tasandil on see, et Äh, kohalikke omavalitsusi on väga palju, üle üheksakümne tuhande. väga paljud nendest äh, loodi hoopis teisel ajastul, näiteks Prantsusmaa departementide süsteem, äh, see departementu piirid sõltusid sellest, et kas oleks hobuse seljas ühe päeva jooksul võimalik see piir, <laughs> maa läbida või mitte. tänaseks on maailm teistsugune, aga poliitiliselt on piirid ikka niimoodi paigas Rootsi valdades täpselt samamoodi on piirid paigas tuhande kuuesaja kolmekümne neljanda aasta järgi. mõned üksikud liitumised on olnud vahepeal. loomulikult ei peaks nüüd kaarte hakkama ümber joonistama, aga me peame mõtlema sellele, et kas need paika pandud piirid on siiski kõige tõhusamad ja teenivad meie omavalitsuste huve. kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal tegime analüüsi kus peaaegu pool oecd riikidest on läbi viinud reforme munitsipaal või metropoli tasandil ja enamus nendest äh, puudutab äh, just nimelt äh, kokkupanemist siis piirkondade kokkupanemist loomulikult see reform ei too koheselt kaasa kokkuhoidu nii et iga riik peab mõtlema sellele kuidas selliseid reforme läbi viiakse ja me peame mõtlema ka sellele, kuidas äh, selles äh, administratiivses Napoleoni koogis tuleb mõelda, kas iga kiht saab aru, mida teeb teine kiht. Ähm, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta prognoos äh, hõlmab ka soovitusi tõhusate avaliku sektori investeeringute kohta erinevate valitsuskihtide vahel. see on OECD peamine hoob, mida me saame kasutada just nimelt siis omavalitsuste tasandil sellest, et kuidas sihtida paremini avaliku sektori investeeringuid erinevatel valitsustasanditel. me oleme konkreetselt rääkinud kolmest ühtsest probleemist, kuidas erinevate vahendite vahel oleks võimalik koordineerida tegevust kuidas äh, saavad nad äh, tõhustada investeeringuid ja kuidas tagada korralik investeeringute raamistik. meil on väga hea meel selle üle, et regio-, äh, regioonide komitee on üle võtnud need põhimõtted ja ähm, viimastes ühtekuuluvuslepingutes ja partnerluslepingutes on väga paljud nendest headest tavadest ka üle võetud. nii et daamid ja härrad, ma loodan, et need kaks OECD aruannet, mis täna välja tulid, on teile teie töös kasulikuks selleks et õiglasemat ökoloogilisemat kasvu toestada et inimeste elu täna ja tulevastele põlvedele parandada üleilmastuvas äh, kiire tempoga maailmas on kodanikud järjest rohkem ja rohkem Äh, heitunud, nad on kaotanud usalduse ja tunnevad ennast äh, kadununa. Nad ei usalda enam institutsioone ja kõik see, mille nimel me oleme töötanud viimase sajandi, äh, parlamendid, peaministrid, ministrid, fraktsioonid, pangad, argmaised ettevõtted ja nii edasi, nendesse kõigesse kadumas on usk ja seega on meie koostöö veelgi olulisem kui kunagi varem selleks, et olla abiks valitsustele olla kasuks meie ühiskondadele kodanikele selleks et ehitada üles paremad ühiskonnad ja võimaldada paremat elu. ma tahaksin siinkohal kasutada võimalust ja tänada johannes hahni suur tänu ja nägemist ja tere tulemast! ta on saanud nüüd topeltkaristuse. suur tänu! suur tänu, härra Gurria. järgmine kõne eh, jõuab teieni videoülekande vahendusel. nimelt eh, komisjoni president eh, härra Barroso on meile saatnud videotervituse, nii et palun. daamid ja härrad, kallid sõbrad, mul on väga hea meel pöörduda teie poole nii olulisel hetkel Open Days üritus on tõesti märkimisväärne mõned koostöövõrgustikud, mis on Euroopas olnud edukad, on just nimelt Open Days üritusest alguse saanud. väga paljudest projektidest, mis on kohapeal rakendamist leidnud, juurduvad just nimelt Open Days üritusel ja mõned mõtetest, mis on tänaseks peegeldatud meie uues ühtekuuluvuspoliitikas, pärinevad just nimelt nendest, nendest aasta sest kohtumistest. viimane kümnend on meie jaoks olnud väga problemaatiline. see on olnud kõige kehvem finants, majandus ja sotsiaalses mõttes Euroopa lõimumisprotsessi algusest ja kindlasti on proovile pandud Euroopa mudel. aga erinevalt paljude prognoosidest oleme me leidnud kinnitust, et lõimumisjõud on kõige tugevamad. me hoidsime kokku ja aitasime teineteist nendel rasketel aegadel me oleme kaitsnud euroopa liidu ja euroala ühtsust ja see on olnud minu läbivaks motoks ja piirkondlikud esindajad on olnud meie kõige paremad liitlased kohapeal selleks et euroopa jääks ühtseks selleks et euroopa tuleks sellest kriisist välja tugevama ja paremana ja et ta oleks valmis kiiresti muutuvaks maailmaks täna hakkavad meie ühised jõupingutused ja solidaarsus ja vastutustundlik äh, tooma tulemusi. me oleme sillutanud tee terveks ja keskkonnasõbralikuks majanduskasvuks. jah, me oleme õigel teel, kuid äh, olgem ka ausad, nii mõndagi on veel vaja teha reaalsus täna on selline et majanduskasv on aeglane majanduse taastumine on aeglane ebaühtlane ja habras ja lisaks sellele veel geopoliitilised äh, võnked ja seega on ülioluline et me hoiaksime kurssi ja et meie struktuurireformid jätkuksid selleks, et konkurentsivõime tagada, töökohad tagada ja loomulikult tagada heaolu meie kodanikele. ei ole praegu ruumi enesega rahulolekuks, eriti ajastul just nimelt, kus noored inimesed on liiga kaua otsinud töökohta ja üritavad äh, rabeleda paremate elutingimuste nimel. ja kuigi mõned äh, äh, joonistavad Euroopast pildi kui äh, Äh, kasinusahnest äh, ühendusest ähm, on meie prioriteediks olnud siiski heade töökohtade ja kõrgemate elustandardite tagamine, parema elu tagamine tänastele ja homsetele eurooplastele. just sellele keskendubki Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia, me tahame stimuleerida majanduskasvu, me tahame intelligentset ja kaasavat majanduskasvu, mille aluseks on ähm, teadmised ja innovatsioon aga me oleme sellest kriisist ka väga valusa õppetunni saanud. me oleme nimelt äh, õppinud äh, seda, et äh, laenul põhinev majanduskasv, olgu see avaliku sektori võlg või erasektori võlg, on kunstlik ja ei, ei ole püsiv. ja sellepärast on eelarvete saneerimine ja finantsstabiilsus eeltingimusteks jätkusuutlikuks majanduskasvuks ja konkurentsivõimeks. aga ma rõhutan, meie jaoks on äh, kõik tegevus alati keskendunud majanduskasvule. investeeringud majanduskasvu ja tuleviku töökohtadesse läbi teadus- ja arendustegevuse innovatsiooni on üliolulised. ja sellepärast ongi Euroopa Komisjon ja mina kogu aeg selgelt öelnud, et meil on vaja struktuurset konsolideerimist, aga meil on samas vaja ka lisaks reformidele investeeringuid tulevikku. ja sellepärast äh, ongi Euroopa Komisjon Euroopa eelarvet järgmiseks seitsmeks aastaks uueks eelarveperioodiks niimoodi kaitsnud, see on just nimelt kaasaegne investeerimiseelarve, mida me oleme kaitsnud. eelarve eesmärkideks on majanduskasvu ja töökohtade loomine ja see peab olema täienduseks siseriiklikele eel, äh, eelarvetele, see keskendub Euroopa mõõtmele ja mitte ei asenda siseriiklikke eelarveid. ja kuivõrd ühtekuuluvuspoliitika on selle majanduskasvule keskendunud eelarve peamiseks hoovaks, oleme me olnud seisukohal, et ühtekuuluvuspoliitika tuli ka uuesti äh, lahti mõtestada. me oleme jõud-, me oleme muutnud seda, mida mina nimetaksin äh, mul on õigus, õiguste kultuurile ja valitsused keskenduvad nüüd üldistele arvudele äh, prioriteerivad, prioritiseerivad programme ja projekte, mis viivad innovatsioonini, keskkonnasõbraliku majanduseni. ja just nimelt see uus lähenemine ongi viinud partnerluslepinguteni iga liikmesriigiga seal seatakse strateegia, mida nüüd tuleb siis hakata rakendama. ja loomulikult see on kõige parem viis, kuidas Ähm, rahade kasutamisel kvaliteeti tõsta, sest asi ei, ei puuduta ju mitte ainult kulutamist, vaid ka seda, et millise kvaliteediga seda tööd tehakse. loomulikult, mitte midagi ei ole võimalik saavutada ilma teie äh, aktiivse osaluseta koha peal ja see on tohutu vastutus. sellepärast, et ühtekuuluvuspoliitika võib tõesti ära teha palju inimeste igapäevaeluks. see parandab elukvaliteeti, pakub töövõimalusi ja just sellepärast me peamegi mõtlema, et just see, see huvitab meie kodanikke. Need on need asjad, mis näitavad Euroopa lisandväärtust, see näitab, et Euroopa Liidu aluseks on solidaarsus. see on põhjus, miks me oleme võidelnud äh, investeeringutel rajanevat eelarvet, mitte Brüsseli jaoks, see on meie regiooni, piirkondade, ülikoolide, meie tudengite, meie teadlaste, meie talunike jaoks. ühtekuuluvuspoliitika ei ole vana poliitika. see on äh, investeeringutele suunatud poliitika ja me teame, et Euroopas on investeeringuid vaja, kui me tahame majanduskasvu. nii et, kallid sõbrad, viimase kümne aasta jooksul oleme me olnud tunnistajaks tõesti väga traagilistele hetkedele, tohutule survele aga ma arvan, et me võimegi sellegipoolest öelda, et me oleme üles näidanud erakordset vastupanuvõimet Euroopa Liiduna. me oleme vastu pidanud väga-väga tugeva surve all ja ajal, mil väga paljud ennustasid kõige hullemat, räägiti euroala lagunemisest, Euroopa Liidu lagunemisest suisa, oleme meie näidanud seda, et äh, integratsioonijõud on tugevamad kui killustavad jõud ja kuivõrd äh, meie kollektiivne vastutus äh, lasub tõesti selles, et me peame järgnevad kümme aastat, äh, järgnevaks kümneks aastaks tagama helgema olme, oleme me otsustanud ennast tugevdada ja sellepärast me valmistamegi ennast ette probleemideks ja välja ja võimalusteks, mida pakub kiiresti muutuv maailm. ma tahaksin teid soojalt tänada toetuse ja äärmiselt konstruktiivse koostöö eest, mille oleme nende äh, raskete aastate jooksul välja arendanud. kõige raskematel aegadel olen ma alati äh, teadnud seda, et kõikidel tasanditel, piirkondades, linnades inimesed just sellepärast, et nad vastutavad nende piirkondade juhtimise eest, äh, mõistavad neid raskeid otsuseid, mille me oleme langetanud ja sellepärast soovin ma teile muidugi väga edukat nädalat, väga edukat Open Days üritust ja ennekõike soovin teile te edu teie piirkondades ja öö, edu Euroopa tulevikule. suur tänu tähelepanu eest! nüüd jätkame. anname sõna Euroopa Parlamendi liikmetele, regikomisjoni liikmetele ja regioonide komitee liikmetele alustagem regioonide komiteest. palun. suur tänu. ma arvan, et ajastamine nõuab meilt, et kõik fraktsioonid saaksid sõna ja alustaksime Rahvaparteist. härra Schneider, palun aitäh, härra president, äh, proua juhataja. vabandust, Michal, et kas me võiksime paluda seda, et te piirduksite oma sõnavõttude puhul kahe minutiga? härra Schneider. härra president, aitäh, te andsite mulle sada protsenti rohkem aega, kui ma eeldasin. ma alustaks sellega, et ma ütleks, et äh, et ajaliselt on kahjuks võimalik ainult väike punktikene meie tänaõhtusele lõuendile teha, nii et seetõttu ma piirduksin üldiste märkustega. tänase ürituse pealkiri on koos kasvamine, et kui me growing together, kui me seda teistesse keeltesse tõlgime, siis see tähendab kahte asja, nii ehm, ühiselt suuremaks kasvamist kui ka ehm, ühtekuuluvuse suurenemist ja äh, see ongi see, mida me, me vajame, võttes arvesse neid üldisi proovikive, mil, mis meie ees on. ma jagan volinik Haani seisukohta, et järgmistel aastat-, eelnevatel aastatel oleme väga head, hea aluse pannud ühtekuuluvuspoliitikale e, selleks, et edendada investeeringuid, majanduskasvu, töökohtade loomist e, ja see, seeläbi anda panus äh, ühtekuuluvuse suurenemise Euroopa Liidus. see on meie ühise ühtekuuluvuspoliitika oluline ülesanne. tahaksin viidata sellele, et raamtingimused, mis äh, on meie äh, poliitilise töö aluseks, on sellised, et meil on vaja sellist äh, Äh, ühtekuuluvust. ma viitan siin äh, Ukrainas toimuvale konfliktile, mida meil ei ole eelnevatel aastatel olnud, ma viitan olukorrale Lähis-Idas, äh, islamiriigiga, ma viis-, viitan ka olukorrale Põhja-Aafrikas ja ja suurenevatele rändevoogudele, muuhulgas tulenevalt nendest sündmustest ning kõik need asjad puudutavad ka Euroopa Liitu ja nõuavad meilt seda, et me hoiaksime kokku ja ühiselt reageeriksime nendele väljakutsetele ning regioonide komitee esindajana tahaksin öelda, et kõik need globaalsemad või geopoliitilised konfliktid mõjutavad tugevalt ka kõiki kohalikke omavalitsusüksusi nii et me oleme väga huvitatud sellest, et me oleksime kaasatud otsuste langetamisse, et meil oleks võimalik oma hääl kuuldavale tuua, et me saaksime teha ka koostööd, kui tegemist on meetmete väljatöötamisega. seetõttu on mul väga hea meel, et äh, täna jälle on meil võimalik kokku tulla Open Days ürituse raames, mis minevikus on olnud väga viljakad. suur aitäh. nüüd regikomisjoni liige härra Tomas Deutsch köszönöm a szót, tisztelt eh, elnök asszony. aitäh, proua juhataja, et mulle sõna andsite. härra volinik, lugupeetud kolleegid, lugupeetud daamid ja härrad. palun lubage mul esmalt väljendada oma rõõmu selle üle, et eh, meil on see suurepärane traditsioon ja et meil on jälle võimalus kokku tulla Open Days ürituse raames äh, koos regioonide komiteega ning äh, lisaks sellele, et me oleme analüüsinud viimase perioodi saavutusi, peame me mõtlema ka sellele, et millised äh, ülesanded on meil järgnevatel aastatel. Euroopa Parlamendis eelmisel nädalal kuulasime me äh, volinikukandidaate. ja selles kontekstis parlamendi regionaalarengu komisjon kuulas ka äh, regionaalpoliitika voliniku kandidaati Corinna Kretsut tema kuulamisel rõhutati seda, et vaja on lahendada kiiresti ära üks probleem ja millega tegemist on? kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta lõpus Euroopa Liidu liikmesriigid Ehm, ja eelnevatel aastatel on liikmesriigid äh, viinud äh, läbi väga palju erinevaid projekte, aga äh, nende projektidega seoses on kahekümne kolme miljardi ulatuses maksmata arveid. nii et projektid on läbi viidud, kõik on, tegevused on ellu viidud, aga kom-, komisjon ei ole maksnud äh, ära neid arveid ja kok-, kokku on maksmata arveid kahekümne kolme miljardi euro äh, ulatuses. see on seotud sellega, et erinevalt äh, kehtivatest reeglitest, mis ütlevad, et komisjon peab need esitatud arved läbi vaatama kolme, kuuekümne päeva jooksul ja siis need arved äh, ära maksma. Ähm, seda reeglit on eiratud ning tulemuseks on see, et äh, kogu regionaalpoliitika usaldusväärsus on kannatanud selle all. proua Georgieva, kes äh, järgnevas komisjonis vastutab rahaasjade eest, andis meile teada, et kui see protsess niimoodi jätkub, siis äh, selle aasta lõpus äh, on äh, tegemist võib-olla isegi kolmekümne viie miljardi euroga. ma loodan, et Open Days ja see ühine järelemõtlemine meile kõigile kasuks tulevad selleks, et järgnevatel aastatel oleks võimalik neid Euroopa Komisjoni võlgu äh, äh, kinni maksta ja see tagaks ka selle, et taastatakse regionaalpoliitika usaldusväärsus, et äh, need projektid, mis on läbi viidud, millele on antud roheline tuli, need ka, nende eest ka raha makstaks ja et see raha tuleks Euroopa Komisjonilt ka õigeaegselt. et Euroopa Komisjon maksaks need arved õigeaegselt ära ja siis äh, õnnestub meil järgmisel programmperioodil saavutada see, et äh, tegevuskavad äh, viiakse ellu ja rahastatakse õigeaegselt ja kõigi, kooskõlas kõigi reeglitega. ma loodan, et meil õnnestub see saavutada. ja nüüd annan sõna Karl-Heinz Lambertsile Sotsiaaldemokraatlikust fraktsioonist äh, regioon, regioonide komiteest. lugupeetud juhataja, lugupeetud peasekretär, lugupeetud volinik, viimastel, viimase pooleteise tunni jooksul ei ole ühtegi sõna kasutatud sagedamini kui äh, sõna investeeringud. ja tõepoolest, kui me tahame otsida väljapääsu kriisist, on meil vaja arukaid investeeringuid ning kohalikud omavalitsused äh, peavad selles äh, eriti olulist rolli mängima. ning seetõttu kuulub minu fraktsiooni prioriteetsete eesmärkide hulka see, et me anname oma panuse sellesse, et äh, kohalike omavalitsuste investeeringute võimekus mitte ainult alles ei jääks, vaid ka edeneks. ning esimene asepresident Marini paar nädalat tagasi esitas arvamuse eelnõu, ning selles arvamuse eelnõus on ära toodud ka OECD soovitus, mis puudutas avalike sektori investeeringute aluste kin-, määratlemist ning ma loodan, et meil on ka selles osas võimalus teha koostööd OECD-ga. investeeringute problemaatika on aga väga suures ulatuses seotud ka sellega, kuidas on Euroopas määratletud raamtingimused, muuhulgas ka äh, raamatupidamisreeglid ja kuidas need on äh, riik, riikide õig-, õigustikku üle võetud, sest paljudel juhtudel on tegemist äh, just nimelt nende reeglite täitmisega, eriti kui tegemist on kaasrahastamisega, nii et ma arvan, et ka selles vallas on väga vaja teha jõupingutusi ning härra Haanile tahaks öelda, et eelmistel aastatel oleme teiega teinud nii head koostööd, et tõesti on väljakutseks jätkata seda koostööd teie uues tegevusvaldkonnas ning minu arvates on väga kiiresti selleks jälle võimalus naabruspoliitika raames. on samuti võimalus kasutada ära regioonide komitee oskusteavet, kus näiteks, näiteks on võimalik USA-s, võimalik Ukrainas Äh, kasutada meie oskusteavet, kui tegemist on detsentraliseerimisega ning meil on võimalus näiteks äh, toetada Ukraina ja Moldova valitsusi selleks, et nad suudaksid luua eeldusi äh, selleks, et oleks võimalik regionaalse koostöö võrgustikke luua ka nende riikide piiridel. I am sorry, I <laughs> will give the floor to Mrs Krell annan nüüd sõna proua Kreenile. aitäh, proua juhataja. ma saan äh, jätkata sealt, kus lõpetas eelkõneleja härra Lamberts ning tahaksin tänada suurepärase koostöö eest äh, volinik Haani äh, me, tema koostöö regioonide komiteega on tõepoolest olnud väga hea ja me oleme ühiselt äh, töötanud välja vähemalt paberil hea ühtekuuluvuspoliitika, aga nüüd on vaja see ka ellu viia, meie piirkondades ellu rakendada ning ma loodan, et järgneval nädalal on meil võimalus sellest äh, veel koos rääkida, et mis sellest, mida parlament ja regioonide komitee on mõelnud, et mis sellest ka ellu on äh, jõudnud, et mis tegevuskavadesse on jõudnud ja kuidas neid tegevuskavasid on eh, tegelikult rakendatud, mis tegelikult ära on tehtud. ja tõepoolest, tahaksin tõesti jätkata sellega, et naabruspoliitika on oluline ja see on väga heaks märgiks, et ühtekuuluvuspoliitika ja regionaalpoliitika eest vastutanud volinik tulevikus hakkab tegelema naabruspoliitikaga. ma arvan, et minevikus on naabruspoliitika veidi kannatanud selle all, et äh, seda on domineerinud üksnes välispoliitika, aga ma arvan, et äh, regionaalpoliitika äh, peaks olema ka väga oluline naabruspoliitika kontekst, nii et ma soovin teile palju edu ja loodan, et tulevikus on meil võimalik teha selles poliitikavaldkonnas teiega head koostööd. aga mul on üks tungiv küsimus ja ma tahaksin seda võimalust siin kasutada, ehkki võib-olla olen ma veidi pealetungiv, et kuidas lahendatakse see maksete probleem, kas äh, et kuidas lahendatakse see probleem, et me tõesti maksaks äh, nende projektide eest, mille eest me vastutame, kus need projektid on ellu viidud ja kus tõesti on maksekohustustega tegemist, mis hetkel on äh, kahekümne kolme miljardi euro ulatuses olemas. kas on olemas plaan, kuidas äh, need arved tasuda, me räägime sellest, et tulevikus on meil plaanis teha investeeringuid kolmesaja miljardi eest ja samas ei saa me makstud isegi neid arveid, mida me oleme kohustatud maksma. mida me siis peame piirkondadele ütlema? see tähendab ju, et meie usaldus meie vastu äh, kaob veelgi suuremal määral kui minevikus ning äh, see on tõesti väga oluline asi ning äh, mul oleks väga hea meel, kui kui meie üritusest läheks äh, välja ka see signaal, et Euroopa Liit maksab ära oma võlad, äh, mis piir, piirkondade ees on tekkinud, aitäh. Äh, mis on Verkerk? härra Verkerk, palun. Alde Group. Alde nimel tahaksin teid, proua Mihhailova, tänada selle eest, Ähm, et te korraldasite sellise kohtumise. suur tänu volinik Haanile selle eest, et ta algatas äh, linnastute debati ning äh, tahaksin ka tervitada uut Euroopa Parlamendi asepresidenti ja hea meel on ka näha endisi regioonide komitee asepresidente siin tahaksin siin nimetada härra Guria kõnet. ta rääkis siin nendest teemadest, mida minagi oma raportis käsitlesin, see puudutas integreeritud uut linnade agendat ja see on nagu populaarne teema, poliitikud, teadlased, kõik räägivad sellest, see on väga vajalik tänapäeval, aga minu meelest äh, linnastute küsimusele võib erinevat moodi läheneda. näiteks, mis on regioon, mis on alaregioon? vanasti, nagu siin külaline nimetas, oli regiooniks see piirkond, mille sai läbida äh, hobusel. aga ühe päeva jooksul, aga nüüd äh, peaks see olema äh, läbitav jalgrattal. see peaks olema meie lähtepunktiks. kõik eelkõnelejad enne mind ütlesid, et meil on vaja sihipärasemalt äh, raha kasutada selleks, et tõesti midagi ära teha regioonide tasandil, kohtadel, aga me peame teadma, mis tegelikult toimib. OECD aruanne aitab meid see annab meile parema üldpildi, parema arusaama sellest, mis erinevates regioonides toimub ja oma suunistega antakse meil, meile ka võimalus paremini korraldada avaliku sektori investeeringuid. tähtis on muidugi, et see kõik ka realiseeruks, et Euroopa muutuks paremaks. suur aitäh! järgmiseks annan sõna proua Tomašitšile ECR fraktsioonist. kohezijska poliitika glavni je investicijski alat Europske unije. aitäh ühtekuuluvuspoliitika on Euroopa Liidu üks põhilistest instrumentidest, rohkem, umbes kolmandik Euroopa eelarvest äh, läheb sellele ja kolmsada viiskümmend üks miljardit eurot on eelmistel, eelmisel programmperioodil selleks ette nähtud ja nüüd on oluline ähm, oma, meie programme niimoodi kohandada, et äh, oleks võimalik äh, saavutada Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärke. oluline on keskenduda arukale spetsialiseerumisele, niimoodi me saame produktiivselt investeerida nendesse sektoritesse, mis äh, tõotavad meile edu. see tähendab seda, et vaja on panna paika mõõdetavad eesmärgid, nii me saame saavutada tulemusi, mis on kvantifitseeritavad ning äh, siis me saame näidata, kas investeeringud on Euroopas tõesti taganud majanduskasvu ja tööhõive suurenemise või mitte. iga kulutatud euro peab tooma võimalikult suurt kasu tööhõive ja majanduskasvu konkurentsis. me eeldame, et piirkonnad osaleksid aktiivselt programmide väljakujundamisel selleks, et ühtekuuluvuspoliitika tõesti hoolitseks meie majanduse eh, elavdamise eest, aitäh. alla parola, minister Silberg härra Silberg, palun. Thank you, madam chair uh,. Uh, member of the European Parliament. suur aitäh uh,. proua esinaine, austatud parlamendiliikmed, Euroopa regioonide komitee liikmed, kõigepealt tahaksin tervitada volinik Haani, OECD peasekretäri härra Krajat tere tulemast avatud uste päevadele. tahaksin teid, volinik Haan, ka õnnitleda uuesti volinikuks valimise puhul ja loodan, et te jätkate kohalike omavalitsuste toetamist ka uue portfelliga. komisjon peaks OECD suuniseid poliitikasektorite integreerimise kohta arvesse võtma, näiteks eh, ühendades põllumajandust eh, ja muud majandust, mitte jätta maapiirkondi isol-, eh, isolatsiooni, ühendada neid linnapoliitikaga. samuti on tähtis uurimis, uurimuse läbiviimine mis puudutaks siis linna ja maa suhet ja analüüsiks, kas oleks vaja massiivseid investeeringuid maapiirkondadesse või oleks vaja neid linna lähipiirkondadesse. mida võiks tähendada investeeringud ehm, maapiirkondadele ja nii edasi. tänan. Thank you. And I'll give the floor to Mr Jakovtšitš. suur aitäh, härra Jakovtšitš, ka ALDE nimel, palun, regioonide komiteest. lugupeetud daamid ja härrad, sooviksin äh, esmalt äh, teid tervitada ALDE fraktsiooni nimel äh, Euroopa Parlamendis ning ma soovin kõigile kolleegidele kes äh, Regionaalarengu Komisjonis äh, töötavad äh, edukat tegutsemist. Open Days on üritus, mille algatamisel ma osalesin kaksteist aastat tagasi, kui see üritus esimest korda toimus. ja Istria esindajana on mul ala üritusel osaleda ning ma tean, kui olulised on piirkonnad Euroopa Liidu elus äh, ühtekuuluvuspoliitika raames, aga milline on nende üldine tähendus äh, ka demokraatiale? rahvapartei ja äh, sotsiaaldemokraatide kolleegid just rääkisid ühest murest, millega ma tahaks, millest ma tahaksin ka rääkida, nad mainisid äh, projektide rahastamist, äh, seda, et mõnesid projekte on rahastatud ja mõnesid mitte. sellega seoses on praegu väga suuri muresid ning äh, tahaksin ALDE fraktsiooni nimel kutsuda komisjoni üles äh, olemasolevaid probleeme lahendama, sellepärast et ma olen kindel, et arvukad partnerid on väga mures ja seda igal pool Euroopas ning tahaksin rääkida ka millestki täiesti teistsugusest. ma olen väga palju mõelnud sellele, et millised probleemid on meil vahendite ärakasutamisega ja kus on probleeme vahendit-, programmide elluviimisega ning ma küsisin endalt ka, et miks mõningad piirkonnad on vähem edukad äh, programmide elluviimisel, miks neil ei õnnestu otsustavalt koha peal Euroopa vahendeid äh, ära kasutada loomulikult on oluline, et äh, meil toimuks kooskõlastamine Euroopa tasandi ja kohaliku tasandi vahel ning selles osas on äh, rakendamise jaoks väga olulised niinimetatud rakkerühmad, task force ja me peame täna parandama piirkondade äh, vastuvõtuvõimekust, me peame kõik ühiselt seda asja ajama ning ma olen veendunud selles, et me peame ka kodanikele edastama seda sõnumit, et need vahendid on hästi kulutatud. muidu kodanikud ei usu meid, oluline on, et vahendeid kasutatakse just nendes valdkondades, kus neid vaja on ja oluline on ka see, et uus volinik, ma teen talle kindlasti selle ettepaneku, et tema tegeleks ka kriisi eh, juhtimisega, et me saaksime äh, toetada neid piirkondi, kes, kellel seni ei ole veel õnnestunud vahendeid hästi kasutada? sõna saab härra. E suur tänu konservatiivide ja reformistide nimel eh, tahaksin tõesti tänada eelkõnelejat. härra Gria, kõneles väga tähtsatest valdkondadest, näiteks äh, tööst. ma tahaksin kolmest olulisest valdkonnast rääkida, mille puhul meie ECR fraktsioon arvab, et äh, on vaja rohkem tähelepanu koondada. nüüd mägipiirkonnad, saared ja muud Euroopa Liidu piirkonnad, kellel on sarnased väljakutsed, peavad nüüd tähelepanu saama. mobiilsusprogrammid peavad olema arengupoliitika osad, samuti on tähtis arvestada äh, ohustatud piirkondade väljakutsetega, sellest ei ole nagu Euroopa Liit endale veel aru andnud. seetõttu kutsume Euroopa Komisjoni üles rohelise raamatu koostama sel, nendel teemadel, nii et Euroopa Liidu institutsioonid saaksid neid küsimusi arutada ja et siis saaks välja töötada vajalikud lahendused. teiseks tahaksin rääkida meie vastupanust katastroofidele. me peame loomulikult olema valmis, äh, olema, olema valmis ennetuseks, peame olema vastupidavad looduskatastroofiliste ja lõpuks tahaksin rääkida bürokraatiast, mida tuleb vähendada äh, see mm, tõhustaks mitte ainult meie rahvusvahelist konkurentsivõimet, vaid aitaks ka paremini ära kasutada vahendeid kohalikul ja piirkondlikul tasandil. tänan Like the... suur aitäh. järgmiseks härra Bronis Roope, palun. suur tänu. mina olen Euroopa Liit Parlamendis uus liige. kakskümmend kaks aastat oma elus olen töötanud linnapeana ja ma tean, mida võivad kohalikud omavalitsused ja regioonid ära teha kodanike heaks ja seetõttu no, mul on väga hea meel, et ma saan täna sõna võtta eh, siin eh, kuue fraktsiooni nimel ja öelda, et tõesti, Euroopa algab kodanikest, sellepärast ma arvan ka, et eh, arukad investeeringud inimeste huvides tänaste avatud uste päevade pealkirjana on väga hea moto me peame oma konkurentsivõimet suurendama, kõik kohalikud omavalitsused Euroopas äh, mõistavad, et äh, konkurentsivõime ja elukvaliteet ei parane äh, mitte kusagil Euroopa Liidus, kui ühtekuuluvuspoliitika ei arene edasi. tähtis Äh, on, et me arvestaksime kohalike omavalitsustega, nemad on kodanikele kõige lähemal ja seetõttu on ka tähtis, et regioonide komitee saaks jätkuvalt kaasa aidata ühtekuuluvuspoliitika edendamisele. meie oma fraktsioonis kavatseme teha kõik selleks, et Euroopa Komisjon tõesti võtaks kodanike soove arvesse ja jõuaks ka tulemusteni Roose Marto, palun. E e aitäh, tahaksin rääkida väikestest ja keskmise suurusega ettevõtetest, meil on vaja selles vallas rohkem arenguid ja me peame loomulikult küsima, mis äh, selles äh, vallas oluline on äh, piirkondades ja linnades, et need ettevõtted oleksid kestlikud, et nad oleksid keskkonna aspektidest jätkusuutlikud, see on kodanike jaoks oluline meil on Euroopas selliseid piirkondi ja linnu, kus on olnud üks juhtiv tööstusharu ja millel on praegu väga palju probleeme. meil on vaja selles osas paindlikkust ka äh, stabiilsuse majanduskasvu paktist, me lood-, loodame heale koostööle äh, Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendiga ja meie fraktsioon toetaks seda täielikult, aitäh! Thank you, thank you very much! suur tänu teile! nüüd hakkame kokkuvõtteid tegema. ja nüüd härra Vargasel, palun. aitäh. tegemist ei ole tingimata Äh, lõppjäreldustega, ma tahaksin praegu piirduda ainult mõne sõnaga, kuna meil on veel tulemas ühine regikomisjoni ja Kotari komisjoni istung, ma tahaksin lihtsalt tänada teid selle eest, et te osalesite siin avaistungil äh, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta Open Days ürituse avaistungil ja soovin teile kõigile palju edu, ma loodan, et te saate palju kasu tulevastest üritustest, sellepärast et äh, planeeritud teemad on kindlasti väga olulised. oluline on aga ka see, et äh, oleks võimalik äh, võtta ühendust teiste piirkondade ja linnade esindajatega, et oleks võimalik vahetada mõtteid heade tavade ja kogemuste alal, et järgnevad seitse äh, aastat oleksid Euroopa ühtekuuluvuspoliitika jaoks tõepoolest väga edukad ja mm, seda on meie kodanikel vaja, aitäh, sellega ma piirdun. suur aitäh, härra asepresident ja nüüd tahaksin sõna anda päris kokkuvõtteks regioonide komitee esimesele asepresidendile proua Marinile, palun. aitäh, proua juhataja. tahaksin tänada kõiki tahaksin tänada teid eelkõige nende sõnavõttude eest, mida me täna kuulsime Euroopa Parlamendi liikmetelt, mida me kuulsime volinikult, regikomisjoni liikmetelt ning regioonide komi-, komitee liikmetelt. aastaid on Open Days olnud kohalike ja, ja piirkondlike esindajate jaoks väga oluliseks sündmuseks, me üritame tõesti äh, Äh, siin vahetada kogemusi ja häid tavasid, äh, võtta üks, üksteisega ühendust, äh, aga see, sel aastal näeb asi välja veidi teisiti. me keskendume teemale, kuidas inve-, arukalt investeerida ja kuidas niimoodi on võimalik anda panus sellesse, et edendada majanduskasvu ja töökohtade loomist, kuidas oleks võimalik hoolitseda selle eest, et investeerimine tõim-, toimuks tõesti arukalt, et seetõttu tõuseks kodanike elukvaliteet, nii et äh, see äh, on tõesti väga oluline äh, juhtlõng, kuna tegemist on ka uue programmperioodi algusega ja tahaks öelda seda, et see, mida teevad kohalikud ja piirkondlikud omavalitsusüksused ühtekuuluvuspoliitika vallas, on väga oluline, kuna ühtekuuluvuspoliitika on paljude piirkondade jaoks ainsaks vahendiks, mis neil on selleks, et vähendada ebavõrdsust piirkondade vahel, aga ka selleks, et piirkonnasiseselt eba, ebavõrdsust vähendada ja tõepoolest parandada kodanike elukvaliteeti lõpetuseks äh, rõhutaksin kolme asja. esiteks äh, seda, mida ütles OECD peasekretär, nimelt et on vaja, et me saaksime instrumendi, mis hõlmaks äh, ka teisi näitajaid lisaks SKT-le, mis näiteks, millise panuse me saame anda majanduskasvu ja oma kodanike heaolusse tuhande üheksasaja kuuekümne kaheksandal aastal eh, öeldi, et eh, SKT-ga on võimalik kõike võt-, mõõta ja mõõta seda, mis teeb elu elamisväärseks. ma arvan, et eh, me peame mõtlema sellele, et me kindlasti oleme teinud edusamme ja regioonide komitee on kindlasti viimastel aastatel andnud olulise panuse, et edusamme mõõta, aga mõõta mitte ainult SKT-ga, vaid mõõta ka uute näitajate abil viimasel istungil, mis puudutas ühtekuuluvuspoliitika meetmete paketti, ähm, kuulsime paljusid häid näiteid, meil on äh, palju teisi näitajaid, mis võimaldavad meil äh, ühtekuuluvuspoliitika edu mõõta, aga meil on vaja ka laiemalt äh, mõelda ja küsida, et mis on toimunud aastatel kaks tuhat kaheksa, kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist, paljud investeeringud on tehtud, aga siis tuli majanduskriis ja majanduskriis äh, kriisi tulemusena vähenesid äh, avaliku sektori investeeringud ning kuues ühtekuuluvusaruanne näitab äh, meile selle mõju. kui me ei arvestaks seda, mida saavad ära teha struktuurifondid, siis oleks see langus olnud veelgi suurem. see tähendab seda, et Euroopa ühtekuuluvuspoliitika kriisiaastatel, hoolimata kõigist raskustest, oli väga oluliseks avaliku sektori investeeringute allikaks, mida kohalikud ja piirkondlikud omavalitsusüksused kasutada said. Need sõnavõtud, mida me kuulsime tänase istungi esimeses pooles ja ka sõnavõtud, mis nüüd äh, veel järgnevad äh, regikomisjoni liikmetelt ja Kotari liikmetelt äh, näitavad, et me peame endalt küsima, kuidas me järgmisel programmperioodil saaksime tõhusamalt tööd teha. Euroopa Parlament on välja tulnud ettepanekuga, meie regioonide komitees toetasime seda. me toetasime seda, et äh, me ühiselt analüüsiks millele me raha kulutame. tegemist peab loomulikult olema konkreetsete projektidega, millele me keskendume, aga hoolitseda tuleb selle eest, et struktuurifonde oleks kõigil tasanditel võimalik kiiresti rakendada. kaasrahastamine ühtekulu-, struktuurifondide puhul kõigil tasanditel, kohalik, riiklikul tasandil, kohalikul tasandil, linnade, omavalitsusüksuste tasandil, see kaasrahastamine Mm, seda ei tohi arvesse võtta, kui tegemist on äh, eelarve puudujäägi arvestamisega äh, stabiilsus- ja kasvupakti raames. meil on vaja protsesse kiirendada ja lõpetuseks sooviksin seda, et tänane arvamuste vahetus ja see, mis toimub järgnevatel päevadel äh, annaks panuse sellesse, et vahendite ärakasutamine pareneks ja et kohalikud ja piirkondlikud omavalitsusüksused saaksid neid vahendeid kasutada selleks, et kodanike elu ka tegelikkuses paremaks muutuks, aitäh! suur aitäh! see oli nüüd meie avasessiooni viimane kõne kahe tuhande neljateistkümnenda aasta avatud uste päevadel ja nüüd jätkame kahe komisjoni ühiskoosolekuga, Regikomisjon Euroopa Parlamendist ja Koter komisjon territoriaalse ühtekuuluvuse poliitika komisjon regioonide komiteest. Koter ja Regi, palun võtke kohad sisse daamid ja härrad, palun võtke oma kohad sisse ja jätkame meie komisjonide ase, ühiskohtumisega kohe. May we begin? kas me võiksime alustada, kolleegid? ma paluksin kõikidel komisjoni liikmetel istet võtta ja alustagem nende komisjonide kuulamisega. aitäh. härra Vosniak, austatud Koterkomisjoni liikmed regioonide komiteest, austatud Euroopa Parlamendi kolleegid, daamid ja härrad. mul on väga hea meel tervitada teid täna siin Euroopa Parlamendis. tegemist on esimese korraga, kus me siin, meie pea saalis eh, selle ühiskoosoleku korraldame. loodetavasti tänasest eh, algab viljakas arutelu meie ühist huvi pakkuvatel aladel. kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend eelarveperioodiks ette nähtud ühtekuuluvuspoliitika väljakujundamisel panustasid meie komisjoni liikmed eh, Kotari komisjonides ja vastupidi, ootame ka koostööd teiega rakendusfaasis, eriti ootame teie arvamust kuuenda ühtekuuluvusaruande kohta. ma olen teadlik sellest, millised äh, ootused te olete kirja pannud juunikuus sellel aastal välja võetud, välja vastu, vastu võetud resolutsioonis äh, Euroopa omavalitsuste investeerimine töökohtade majanduskasvu ja keskkonnasäästlikkuse nimel on määrava tähtsusega, kui me tahame, et Euroopa Liidul on piisavalt vahendeid tulevikule vastuastumiseks. meie regionaalkomisjonis on päevakord väga selge, järgneval aastal me keskenduma kuuendale majandus-, sotsiaalsele ja territoriaals-, territoriaalse ja sotsiaalse ühtekuuluvuse kohta ja üritame seostada oma meetmed Euroopa struktuurifondi ja investeerimisfondidega selleks, et tagada usaldusväärne majanduslik juhtimine. daamid ja härrad, selleaastase Open Days ürituse eesmärgiks on keskenduda sellele, et äh, meie piirkonnad ja kohalik tasand äh, saada tagasi rööbastele ja anda suuniseid selle kohta, kuidas uusi ühtekuuluvuspoliitika instrumente kõige paremini ära kasutada. see on ajakohane ja õigustatud arutelu. järgmine eelarveperiood ühtekuuluvuspoliitika jaoks kujuneb ilmselt äh, viimaste aastaste problemaatilisemaks. pärast peaaegu kümnendit majanduslikku raskusi on meie piirkonnad äh, hapras seisus. on oluline, et Euroopa-poolsed vahendid äh, tooks äh, muutusi nii kiiresti kui võimalik ja nii tõhusalt kui võimalik. me teame, et Euroopa Liidu eelarve regionaalpoliitika osas on tihti sattunud surve alla ja ilmselt on tulemas järjest rohkem ja rohkem tähelepanu rahva poolt sellele, kuidas regionaalpoliitika vahendeid kasutatakse, me peame jääma oma eelarve kulukohustuste juurde eh, ka revisjoni käigus ja meie kohustuseks on tuua kõige paremaid tulemusi majanduskasvu ja töökohtade loomiseks. piirkonnad ja linnad on keskse tähtsusega poliitikate ellurakendamisel meil on õnneks uued ja tõhusad vahendid selleks, et integreerida territoriaaltasandil tehtud investeeringud ja mis peaksid viima majanduskasvuni. kohalikud omavalitsused peaksid keskset rolli mängima nende instrumentide tõhustamiseks. territoriaalarengu keskmesse seadmine on ühtekuuluvuspoliitika lahutamatu osa, kuid see peab ka äh, peegelduma rakendusfaasis. regionaalasjade komisjon ja Koter läbi oma koostöö võivad olla abiks piirkondadele ja linnadele. suur tänu tähelepanu eest ja ootan viljakat arvamuste vahetust tänasel kohtumisel, suur tänu! suur tänu äh, austatud äh, proua Mihhailova, austatud regikomisjoni liikmed, äh, austatud regioonide komitee liikmed, daamid ja härrad. mul on väga hea meel, et me oleme täna kõik siia kokku tulnud äh, Euroopa Parlamendi regionaalasjade komisjoni ja mm, regioonide komitee territoriaalse ühtekuuluvuspoliitika komisjoni ühiskoosolekule. tegemist on esimese korraga, kus see kohtumine leiab aset Euroopa Parlamendi täiskogu saalis äh, kohe pärast äh, Open Days ürituse avaistungit. ma tahaksin siinkohal eriti tänada proua Mihhailovat ja Euroopa Parlamendi sekretariaadi liikmeid, kes on selle kõik teinud võimalikuks. daamid ja härrad, lubage mul nüüd äh, minna üle poola keelele, ütleb härra Vosniak. lugupeetud daamid ja härrad, me kordume kohtume jälle äh, Regionaalarengu Komisjon ja Koter omavahel ning ma tahaksin tervitada kõiki uusi Regionaalarengu Komisjoni liikmeid, aga tervitan loomulikult ka neid, keda me juba tunneme, tuttavaid nägusid, äh, kõiki neid äh, isikuid, kellega meil on olnud võimalus teha koostööd ühtekuuluvuspoliitika paketi väljatöötamise raames meil on käes rasked ajad. võiks ka öelda, et tegemist on kuuma perioodiga. paljude riikidega sõlmitakse partnerluslepinguid ja töötatakse välja tegevuskavasid. see tähendab seda, et meil kõigil on väga suured ootused uue programmperioodi suhtes. meil on ka väga suured ootused seoses sellega, kuidas äh, neid vahendeid, mida meile pakutakse, on võimalik kadu, äh, kasutada, aga sellega seoses on selge ka see, et Euroopa Komisjon on kehtestanud äh, nende vahendite kulutamiseks väga ranged reeglid. lugupeetud daamid ja härrad, esmajoones on vaja rõhutada, et loodud on väga head uued instrument, instrumendid, ITI, lõimitud territoriaalsete investeeringute instrument. me kõik mäletame seda, et ka linnade vallas on meil instrument ja me mäletame ka raportit, mis tegi selgeks selle, milliste väljakutsetega on linnad silmitsi järgnevatel aastatel ja juttu oli ka sellest, et milliseid meetmeid on vaja võtta selleks, et nende proovikividega edukalt hakkama saada minu jaoks on ühtekuuluvuspoliitika ka instrumendiks, mis toob erinevad tegutsejad kokku linnades väga konkreetselt, sellepärast et ühtekuuluvuspoliitika tähendab äh, seda, et vaja on teha koostööd, et inimesi julgustatakse ühiseid programme ellu viima Euroopa Liidu vahenditega ja see loomulikult võib arengut äh, edendada ja edendada ka territoriaalset lähenemist. lisaks sellele peaksime ütlema ka seda, et kohaliku tasandi jaoks on loodud instrument, mis võimaldab äh, kogukonda paremini kaasata, ma pean siin silmas just nimelt CLLD-d, kogukonna juhitud kohaliku arengu äh, Äh, instrumenti, millele on juba eraldatud ka üsna märkimisväärne hulk vahendeid. lugupeetud daamid ja härrad, ma juba mainisin seda, et läbirääkimised äh, on kindlasti rasked, toimuvad üle Euroopa ja tõenäoliselt äh, on hinnangud küllaltki erinevad. meil on probleeme ringkaitsega, et mõningate vahendid on ähm, sellised, et kasutusotstarve on ette kindlaks määratud, see ei pruugi vastata tingimata äh, vastava piirkonna vajadustele, aga meil on vaja leppida selle kontseptsiooniga, aga me jätame endale õiguse seda edaspidigi arutada. ja meie, meil on lisaks sellele ka temaatilise kontsentreerumise äh, kontseptsioon, ka seda me peame väga tõsiselt võtma. ma arvan, et äh, seda on meil kindlasti vaja veel arutada samal ajal on meile kõigile selge see, et Euroopa eelarvest äh, tulevaid vahendeid on vaja väga tõhusalt kasutada. ja räägiksin veel ühest proovikivist, nimelt äh, teadmussiirdest. teadmussiirdest äh, reaalmajandusse, mis on otsustava tähtsusega. me peame lähtuma sellest, et äh, erinevates Euroopa piirkondades äh, seisame me silmitsi erinevate proovikividega ja tõesti, sellega seoses on meil suured väljakutsed. ma olen äh, mures aga selles osas, kui on tegemist otsese sekkudega, sekkumisega. ma arvan, et me peaksime jälgima seda, et need vahendid, mis on ühtekuuluvuspoliitika äh, jaoks ette nähtud, et need vahendid ka tõepoolest kulutatakse nende piirkondade ja ühtekuuluvuspoliitika hüvanguks. ma olen kindel, et on ka kriitilisi hääli, kui on juttu nende vahendite kasutamisest ja kohati nõutakse kindlasti ka korrektiive Euroopa eelarvesse, aga ma arvan, et meie kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused peame tegema kõik selleks, et neid vahendeid kasutataks hästi lugupeetud daamid ja härrad, seni me oleme rääkinud äh, uue ühtekuuluvuspoliitika paketi väljatöötamisest. me oleme mm, pannud aluse mm, nii-öelda katusmäärusele ja need läbirääkimised olid väga rasked, aga nüüd me vaatame tulevikku ja tulevikus on vaja kokkulepitu ellu rakendada ning me peame küsima, et kuidas neid uusi instrumente on liikmesriikides võimalik kasutada. millised äh, on eeltingimused äh, selleks, et äh, ühtekuuluvuspoliitika koos nende uute instrumentidega saaks olla edukas, kuidas me saame hoolitseda selle eest, et kohalikud ja piirkondlikel omavalitsustel oleks vajalik võimekus, et see protsess edukalt lõpule viia. tekib küsimus, et mil määral on menetlusi lihtsustatud ja mil määral on menetlused muutunud keerukamaks, ma mõtlen siin näiteks eel, eks, eelnevale tingimuslikkusele ja mil määral see mõjutab äh, projektide elluviimise kiirust ning ma arvan, et me peame küsima endalt ka seda, et kuidas me saame rahasaajatelt äh, rahasaajaid toetada selles, et nad edukalt taotleksid Euroopa vahendeid. me oleme minevikus näinud, et pilt ei ole ühtlane ja seetõttu on äh, meie ülesandeks äh, taotlejaid toetada ja nende elu lihtsamaks teha. lugupeetud daamid ja härrad, tahaksin nüüd äh, sisse juhatada arutelu, kahjuks me oleme juba kakskümmend viis minutit ajakavast maha jäänud, aga kui me kõik distsiplineeritult käitume, siis ma olen veendunud, et kõik sõnasoovijad sõna ka saavad ja loodetavasti õnnestub siis ka uusi sõnasaajaid nimekirja panna oluline on see, et äh, meil toimub täna oluline arvamuste vahetus selle teema üle, et kuidas me kujutame ette tulevast ühtekooluspoliitikat. jah, ähm, meil on äh, nüüd vaja olla natukene distsiplineeritumad arutelude jooksul äh, ja seada kõneaeg, aga mul on hea meel anda sõna nüüd härra Valter Tehvale, kes on regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraadi peadirektor. Teil on nüüd võimalus äh, sõna võtta, härra Defa. suur tänu, äh, proua Mihhailova, austatud äh, regikomisjoni liikmed, austatud esimees Vošniak, austatud Koter komisjoni liikmed ja daamid ja härrad, kes osalevad Open Days üritusel mina olen äh, regionaal- ja linnapoliitika peadirektori peadirektor ja mul on väga suur au äh, pöörduda teie poole korraga, nii Kotari kui ka regikomisjoni liikmete poolde. volinik Haan andis meile hetk tagasi ülevaate sellest, millised on olnud äh, viimase viis aasta saavutused ja reformid regionaalpoliitikas ja ta rääkis teile ka läbirääkimiste kulust uue programmi kallal. ta lõpetas oma sõnavõttu öeldes midagi taolist nagu, et praegu on käes aeg tegijatel. ja sellepärast äh, mina oma lühikeses sissejuhatuses tahaksin keskenduda rakendamisele rakendamisküsimustele mis on äh, üliolulised nende programmide jaoks uuel eelarveperioodil. nii et ma tahaksin peaasjalikult rääkida kolmest. kõigepealt ja sellele viitas siit ka juba meie esimehed, et kuidas integreeritud äh, territoriaalne lähenda, lähenemine, mille me oleme sisse toonud eriti just linnapiirkondade jaoks, äh, leiab äh, toestamist, siis ma tahaksin rääkida ex-ante tingimustest, mis koos tulemustele suunatusega ja tulemuslikkuse raamistikuga peaks tagama selle, et need investeeringud, mida me rahastame, kannavad ka maksimummõju. ja lõpetuseks räägin siis meie haldussuutlikkusest, mis on sine qua non tingimus edukaks rakendamiseks, nii et alustan uutest elementidest, mille see määrus on sisse toonud nimelt äh, siis äh, kohalikud integreeritud arengustrateegiad. siin kõigepealt on oluline äh, mainida kogukonna poolt juhitud kohalikku arengut, CLLD lühendit kasutatakse siin selleks, et vastu astuda sotsiaalsetele keskkonna ja majanduslikele probleemidele. oluline on siin see, et need strateegiad valmistatakse ette ja rakendatakse äh, kohalike äh, gruppide poolt, kaasates siis kõik äh, huvipooled kohalikul tasandilt. see vastab sellele kogemusele, mille me oleme saanud aastakümnete jooksul liiderprogrammiga ja ka äh, Urban algatusega ja esialgsete analüüside kohaselt, mis puudutab siis programmeerimisdokumente, võime me öelda, et umbes kuusteist liikmesriiki näevad ette, et nad kasutavad seda CLLD vahendit ja kokku on eraldatud siis kusagil kahe miljardi ringis üks koma neli miljardit ERDF-ile ja, ja ülejäänud Euroopa Sotsiaalfondile ja enamus nendest vahenditest, üheksakümmend protsenti, kasutatakse siis vähem arenenud piirkondades. ja nagu te teate, on meil ka need niinimetatud ITI-d, integreeritud territoriaalsed investeeringud see on väga oluline, huvitav mehhanism, mis annab omavahel äh, kombineerida mitmed äh, eesmärgid või programmid ja panna nad siis äh, ühtsesse patta kokku. nii et kui meil on mingisugune konkreetne funktsionaalne piirkond, siis Äh, on need ITI-d need, mis pakuvad välja integreeritud lähenemise. ja jällegi meie esialgsete prognooside kohaselt peaks siis kakskümmend üks liikmesriiki, kes äh, üheskoos katavad üle üheksakümne protsendi Euroopa rahvastikust, äh, kasutavad tulevikus ITI-sid kas siis jätkusuutlikuks linna arenguks äh, artikkel seitse RDF-ist või teisteks siis äh, arengukavadeks väljaspool linnapiirkondi. nii palju siis nendest vahenditest, mille me oleme nüüd sisse toonud. järgmisena räägiksin ex-ante tingimustest ja sellele, et järjest rohkem keskendutakse tulemustele. tegemist on uute mehhanismidega nagu te teate, me oleme juurutanud või seadusandja on juurutanud komisjoni ettepanekul pigem eksante tingimuslikkuse, tagamaks äh, selle, et enne kui investeeringud üldse äh, avatakse, on tagatud teatud tingimused äh, nende investeeringute tõhusaks kujunemiseks. me räägime siin kolmest tüüpi tingimusest, kõigepealt seadusandliku laadi tingimused kus peaasjalikult räägime siis Euroopa direktiivide ülevõtmisest, teist tüüpi tingimused on poliitikate ja strateegiate väljakujundamine näiteks transpordi jaoks või, ja siis kolmandaks on meil haldussuutlikkus. Nende eeltingimuste tagamist võetakse väga tõsiselt me oleme äh, aastate jooksul, kui me oleme seda asja ette valmistanud, äh, näinud, kuid see on protsess, mis ei ole sugugi lihtne. väga paljud liikmesriigid peavad äh, välja pakkuma tegevuskavasid, kus on konkreetsed tähtajad, sellepärast et praegu ei ole nad veel täielikult vastavad ex-ante tingimustele, kuid peaksid siis hiljemalt kaks tuhat kuusteist äh, valmis olema. kus on kõige raskemad äh, punktid, kõigepealt äh, kindlasti Euroopa direktiivide täies mahus ülevõtmine ja teine problemaatiline valdkond on see, et, et on seatud tingimuseks strateegiate olemasolu. härra volinik rääkis strateegiatest ja siis projektidest, mitte et kõigepealt tulevad projektid ja siis kujuneb välja strateegia. kõigepealt peab olema strateegia ja see on väga oluline nendes valdkondades, näiteks nagu transport, tervishoid, spetsialiseerumine ja nii edasi. tuleb tagada ka see, et need programmid äh, mahutu, sobituvad äh, üldistesse reformiprotsessidesse. ja sellepärast need äh, programmid peab, peavadki vastama riigipõhistele soovitustele see on üldiselt olnud üsna sujuv protsess seni olnud. järgmiseks äh, ja see on otseselt seotud äh, sellega, millest ma just praegu rääkisin, nimelt nendest äh, riigipõhistest soovitustest ja, ja eeltingimustest, sest et need mõlemad on tegelikult suunatud haldussuutlikkuse tõstmisele nii et on mõningaid riike, mille puhul on äh, antud konkreetsed tsooni, suunised sellele riigile, et nad peavad oma haldussuutlikkust suurendama ja siis äh, üldised eeltingimused äh, avalike hangete valdkonnas, riigiabi valdkonnas ja nagu te teate, on ka see fanaatiline eesmärk üksteist ehk nimelt eh, institutsionaalse suutlikkuse parandamine, selle eest vastutavad tööhõive peadirektoraadi kolleegid, kuid ka meie ERDF-i poolt oleme asjasse kaasatud, nii et meil on terve rida vahendeid selleks, et haldussuutlikkust eh, parandada. ja see kõik näitab seda, kui oluline on programmide jaoks see suutlikkus empiirilised näitajad nimelt äh, räägivad kõike ühte, kõik ühte. Äh, on äh, valitsuse haldussuutlikkuse ja vahendite ülevõtmise või võime vahel suur seos need, kus, piirkonnad, kus haldussuutlikkus on väike, ei suuda ka vahendeid ära kasutada ja vastupidi. ja lisaks sellele on Kontrollikoda meile ikka ja jälle igal aastal meelde tuletanud seda, et äh, avalike hangete valdkonnas riigiabi valdkonnas äh, abikõlbulikkuse kriteeriumite puhul on meie haldusorganid olnud suhteliselt nõrgad ja see on põhjustanud ka suhteliselt kõrge veamäära, äh, mis meil on meie poliitika valdkonnas. ja seega on oluline nendele konkreetsetele punktidele tulevikus tähelepanu pöörata. kui me vaatame nüüd siis äh, haldussuutlikkust, äh, siis see jaguneb kolmeks, struktuur, inimressurss ja süsteemid ja vahendid ja kõik kolm nendest on võimalik äh, nende puhul edu saavutada läbi tehnilise abi ja seega on väga oluline, et liikmesriigid kasutaksid ära tehnilise abi võimalust äh, selleks, et oma haldussuutlikkust parandada. varem ei ole seda tehtud strateegiliselt ja mina arvan, et on väga oluline ja me kavatseme selle osas ka väga korraliku analüüsi korraldada, et uue programmi, programmiperioodi jooksul seda tehnilise abi raha kasutatakse süstemaatiliselt selleks, et haldussuutlikkust tõsta. väga paljudes riikides on ähm, meil ka need äh, artikkel üksteist äh, programmid, äh, mis ei puuduta mitte ainult haldusorganeid programmide juures, vaid on natukene laiem, puudutab ka üldiseid haldusstruktuure kui on nii, et on selliseid organeid, mis on olulised programmide täitmiseks, näiteks äh, maakatastrid äh, ja nii edasi. väga paljud liikmesriigid äh, kavatsevad seda te temaatilist eesmärki üksteist alt programme ette näha, aga nendes liikmesriikides, kus haldusreform on problemaatiliseks kuulutatud, pole strateegiad nii selged olnud, kui nad peaksid olema. nii et äh, haldussuutlikkuse arendamisel kõige olulisem on tehnilise abi kasutamine, aga loomulikult ega sellega see asi ei piirdu, meie komisjonis üritame samuti oma panust parandada selleks, et aktiivselt äh, toetada haldussuutlikkuse paranemist. regionaalarengu peadirektoraadi juurde loodi kaks aastat tagasi eraldi üksus selleks, et toetada haldussuutlikkuse arendamist, toon mõned näited selleks, et teil tekiks pilt sellest, mida me oleme üritanud teha. kõigepealt oleme me pakkunud äh, oleme olnud suunanäitajateks äh, nii, äh, organitele ja ametitele ja loomulikult ka kasusaajatele. väga hea näide, hiljutine näide on see, et me esitasime suunise äh, avalike hangete kohta. see joonistab väga lihtsalt välja selle, kuidas vältida kõige äh, sagedamini esinevaid vigu avalike hangete puhul ja Open Days raames me selle suunise ka avalikustame. lisaks sellele oleme me käivitanud ka suure koolitusprogrammi, see sai alguse märt-, juunis ja lõpeb järgmise aasta märtsis tegemist on siis äh, rea koolitustega kahes suunas, kõigepealt äh, uute programmide tulemustele orienteerituse osas ja teine puudutab siis äh, haldamist ja kontrolli. see on pilootprojekt, millega me peaksime jõudma umbes kolmesaja kolmekümne inimeseni lisaks sellele me oleme me korraldanud äh, ka konverentse ja töögruppe korruptsioonivastase võitluse ja pettusevastase võitluse osas. seda me teeme koostöös teiste peadirektoraatide ja Olafiga, aga ka Transparency Internationaliga. tänaseks oleme me juba korraldanud kuus kohtumist, kuhu on tulnud kokku üle viiesaja osalise ja neli konverentsi on veel tulemas nagu te teate, eh, Jaspers eh, annab eh, väga konkreetset toetust, see on Euroopa Investeerimispangaga ühisettevõtmine, Jaspers aitab siis piirkondi suurprojektide ettevalmistamisel. kaks tuhat kolmteist toetasid nad projekte, olid nad abiks üle kuuesaja projekti puhul, mille mahuks oli üle kuuekümne miljardi ja äh, mis on veel oluline, me valmistame ette ähm, ka ekspertide vahetamise süsteemi. Äh, praegu kannab see nime Reach Your Peer to Peer. see puudutab siis äh, teadmiste vahetamist, ekspertteadmiste vahetamist ähm, kõikide ametite vahel üle terve Euroopa. see annab ka nõrgematele süsteemidele lõigata kasu teiste headest kogemustest. nii et äh, võimalik on toetada lühiajalisi visiite ja töögruppe, nii et see on see töö, mida me praegu ette valmistame. austatud esimehed, vaadates nüüd kella, arvan ma, et äh, selle ülevaatega meie enda tegevuste kohta haldussuutlikkuse vallas ma lõpetan oma tänase sõnavõtu ja tänan teid tähelepanu eest, suur tänu! suur aitäh! võtke seda kui märgina, märki heast koostööst kahe komisjoni vahel. aga me tõesti peame kella jälgima. me ei peagi üksteisele otsa vaatama, vaatame kella. nüüd eh, on meil veel nelikümmend minutit jäänud aega aruteluks ja palun seetõttu kõiki sõnavõtjaid lühidalt teha. ja palun ärge ületage kahte minutit, kui te sõna võtate, palun. okei okay,, the first. härra Eltšitš. rahvapartei fraktsiooni liige saab sõna, palun. härra Schneider. aitäh tulen tagasi selle juurde, mida ma täna juba olen öelnud, et järgneva ühtekuuluvuspoliitika jaoks, järgnevate aastate jaoks on meil väga hea algus, meil on ambitsioonikas projekt ja ambitsioonikad vahendid kasutada ja see ei ole mitte viimases järjekorras hea ja väga sõbraliku koostöö tulemus Kotari ja Regi komisjonide vahel. ma ise olin eelmisel perioodil Kotari äh, esimees, ma hindasin seda koostööd väga ning meil on väga hea ka kogemus ja ma tahaksin sellele tuginedes vaadata tulevikku. väga varakult, äh, kahe tuhande kaheksandal aastal lõime me ajutise komisjoni regioonide komitees, mille eesmärgiks oli äh, toona uute reeglite äh, seire, et kuidas see praktikas välja tuleb, tollal ette nähti ja soovisime vaadata ka tulevikku, et milline peaks olema ühtekuuluvuspoliitika aastal kaks tuhat neliteist üksteist ja edaspidi, tuginedes äh, meie kogemustele ja niimoodi meie e-, ettepanekud ka valmisid, äh, tuginedes nendele piirkondlikele kogemustele äh, tõukefondide ellurakendamisel ning ma tahaksin tuleviku jaoks ka teha selle ettepaneku, et ähm, ja öelda teile, et me tahame jälle niimoodi toimida, et järgmisel aastal tõenäoliselt me loome sellise Ähm, rühmituse, millel on äh, see ülesanne, et äh, seiratakse uusi reegleid ja vaadatakse, et kuidas see praktikas toimib, mis paberil väga hästi kõlab, et mis toimib, mis ei toimi, millised on meie kogemused rakendamise alal ja vaadates tulevikku, öelda siis, et äh, tulevikus võiks seda ja teist asja teha paremini või siis keskenduda rohkem te nendele või teistele teemadele. tegemist äh, on siis sellega, et ähm, rakendamine ja halduspool on väga raske, ma arvan, et sellega me peame tegelema ja sisuliselt tuleks keskenduda sellele, et kuidas tulevikus demograafilised muutused äh, kuidas nendega on võimal-, nendele on võimalik tulevikus ühtekuuluvuspoliitika abil reageerida. seda ma tahaksin teile täna öelda meie tulevase töö kohta ja ma loodan, et tulevikus on meie töös ja koostöö sama intensiivne nagu minevikus. aitäh. härra Eldridge, no. ma olen näinud te, tänasel pärastlõunal äh, Ähm, häid kavatsusi, sooje tundeid, seda on väga hea näha. aga äh, ka põrgutee on heade kavatsustega sillutatud, seega peaksin natukene kahtlema selles, mida olen kuulnud. mõtlesin siin, et ikka ja jälle räägiti kohalikest inimestest ja vajadusest kõik tuua kohalikule tasandile aga praegu oleme siin heade kavatsuste palees kõige tsentraalsemas kohas, tsentraliseeritumas kohas üldse. kogu aeg nõutakse tugevamat administratsiooni siin ja minu meelest see ei lähe allakohtadele väga hästi peale. nüüd mina olen äh, West Midlandsi äh, par-, parlamendisaadik ja äh, ma olen hämm-, hämmingus, sest me räägime regioonidest, linnastutest ja minu valimisringkonnas räägitakse praegu väga palju Birminghami tulevikust. ma ei tea, inimesed, kes suure Birminghami Eh, piirkonda ükskord hakkavad kuuluma, tegelikult on ju kaevanduspiirkondadest pärit. ja nemad ei taha, et üks eh, suur mm, linn nad alla neelab. Nende identiteet on hoopis teistsugune ja linnakodanikud Birminghamist ei taha ka, et midagi nendele liidetakse. inimesed tõesti praegu vaidlevad kirglikult nende küsimuste üle ja ma tahaksin, et te mõtleksite niisuguste küsimuste üle. muidugi ma ei saa arenguid peatada, aga igal juhul tuleb mõelda, et need head mõtted, mis siin võivad tekkida, ei pruugi head vastuvõttu leida kohtadel. tänan. And now I like... suur aitäh. Kotari poliitiline koordinaator, palun. tahan ühineda siin härra Schneideri sõnavõtuga. nimelt pakkus ta välja, et Kotari ja Regi ühistöörühma võiks luua arvan, et tõesti, see võib-olla aitaks meil paremini mõista seda, kuidas rakendatakse meie programme ja regikomisjon saaks siis oma panuse anda, oma kaaluga mõjutada ka seda, mis toimub komisjonis ja, ja suunata seda, äh, et äh, sedamoodi ka ühtekuuluvuspoliitika uusi vahendeid nii et need vastaksid meie ettekujutusele. ja muidugi oleks kasulik olnud, kui liikmesriigid, kes ei ole äh, siiani äh, näiteks IT nõuetele vastanud, ähm, tõesti, et neid nimetatakse, üks nendest oli Ühendkuningriik ja kui me vaatame siin, äh, milline on nende elanikkond, nelikümmend viis, viiskümmend miljonit, ESIF-i fonde jagatakse ju kõigile, aga kui äh, jagatakse nendele, kes tegelikult partnerlusprogrammi nõudeid ei ole täitnud, on lihtsalt vahendajad, siis äh, kuidas nemad saavad olla äh, geograafilise jaotuse aluseks? Cornwallis ei ole IT instrumenti ja meil on nii palju aastaid kulu, kulunud selleks, et territoriaalset lähenemist, integreeritud lähenemist välja töötada ja nüüd ähm, lihtsalt ei arvestata sellega. tahaksin rõhutada, et väga hea oleks, et äh, meil oleks tõesti mingisugune alaline äh, töörühm, mis koondaks kohalike omavalitsuste ja regioonide ekspert, Äh, ekspertiisi, ekspertteadmised. Äh, meil on võimalus ära kasutada Euroopa Parlamendi teadmisi ja näiteks äh, iga kahe kuu tagant võib-olla ka kokkuvõtteid teha selle kohta, kuhu on programmidega jõutud, kus on läbi kukutud. arvan, et Kotari komitee liikmed regioonide komiteest küll sooviksid sellist, sellist töökorraldust näha. tänan. The... suur aitäh. härra Tei, palun. suur aitäh. jätkan ungari keeles uh,. Tšotla... aitäh. tahaksin tulla tagasi selle juurde, millest rääkisid juba kolleegid, kes istungi teises pooles juba ka mainisid, et oluline on piirkondade ja linnade vahendite vastuvõtmise võimekust äh, suurendada Regio peadirektoraadi äh, peadirektor ütles ka, et Euroopa Komisjon äh, saab selles küsimuses olema väga abivalmis ja toetab äh, piirkondade ja linnade otsuste langetajaid. aga võib-olla on tegemist sellega, et ma siin murran sisse avatud uksest, aga minu meelest on äärmiselt oluline see, mida OECD peasekretär ütles. ta, ta rääkis äh, interaktiivsest äh, ähm, toimikust. kas äh, on võimalik, et me koostaks sellise parimate tavade andmepanga, mis puudutab ühtekuuluvusvahendite taotlemist? ma arvan, et äh, et ole, et see oleks väga oluline, kuna meil õnnestuks nii saada ülevaade nendest tavadest äh, ja mitte tugineda üksnes OECD kasutatavatele indikaatoritele, vaid nendele indikaatoritele, mida kasutavad OECD eh, eksperdid, nii meil õnnestuks ühtne pilt saada olukorrast ja kasulik oleks ka see, kui me neile kogemustele tuginedes saaksime oma tööd ümber korraldada liikmesriikides. tihti on asi ju nii, et meil on teatavad eh, restruktureerimisprogrammid äh, piirkondades ja me saaksime neid ära kasutada ning me saaksime võib-olla mõelda ka sellele, et selle, seda andmebaasi luues saaksime tegeleda ka sellega, et millised on äh, erinevate piirkondade vahelised kvalitatiivsed erinevused, et miks osa piirkondi saavad palju paremini hakkama ühtekuuluvusvahendite taotlemisega kui teised, aitäh! suur tänu teile. härra Vosniak, palun. ja mul on veel eh, nimekiri üheksast sõnavõtusoovist, aga äh, aitäh, et te mulle ka sõna andsite või annan pigem kolleegile sõna. aitäh. tahaksin regikomisjoni raportöörile rääkida uuest linnade tegevuskavast. linnad on muutunud Euroopa Liidu majandusmootoriteks ja hetkel on käimas väga suured muutused, väga paljud uued, väga paljud inimesed kolivad linnadesse majandusinnovatsioon väga oluline, uuendused energeetika vallas, see kõik toimub linnades, seitsekümmend protsenti elanikkonnast elab linnades ja mõne aja pärast äh, elab linnades juba kaheksakümmend protsenti inimestest. nii et linnad on tuleviku jaoks väga olulised ning äh, linnaline ruum äh, seda tuleb ka fondide ja vahendite taotlemisel rohkem silmas pidada. meil on väga palju deklaratsioone, võetakse vastu erinevaid äh, resolutsioone juba kakskümmend aastat, aga nüüd lõpuks ometi on meil tulemas valge raamat äh, linnalise tegevuskava valge raamat äh, ning ma tahaksin paluda, et kolleegid seda toetaksid. tõesti on tulnud aeg see ellu viia. ma tahaksin esitada küsimuse härra Defale, et kas see valge raamat tõesti tuleb lähe, lähemal ajal? suur aitäh! kas keegi regikomisjonist soovib sõna võtta? kes siis soovisid, härra Vosniak, kes teil seal nimekirjas on? Do you want to take the floor? kolleeg Kiimer. suur aitäh. ICR-i nimel tahaksin äh, härra Verklerit tänada kommentaaride eest. tõesti, tuleb muretseda ka nende pära-, nende piirkondade pärast, mis ei kuulu äh, linnade alla, aga minu jaoks oli eriti huvitav see, et mm, näiteks härra Kurja ja äh, üks teine sõnavõtja kindlasti äh, Ehm, teavad neid andmeid, OECD aruanne kannab pealkirja Regions and Cities, ehm, mingeid muid maailmajagusid siin ei ole ära toodud, aga see aru, aruanne toob välja killustatuse ja see tegelikult pärsib meie kasvu. USA-s on erineva suurusega kohalikke omavalitsusi võib-olla kõige arvukamalt maailmas. ja nem-, ja võiks ju küsida, et kas nad ei ole siis majanduslikult tõhusad. tegelikult minu meelest killustamine on ikkagi äh, väga kurb. näete, võib ju öelda, et äh, ähm, kõige edukam äh, piirkond on tegelikult äh, diktaatorirežiimi alune piirkond, seal on kõik väga hästi korraldatud, aga ma ei usu, et see nii oleks, see on ju absurd. seetõttu, kui me arutame neid küsimusi siin, siis kui me arvame, et vähem on parem, siis mina ei saa sellega päris nõustuda. olgem avatud, tugevdagem demokraatiat, eriti Euroopas ja Euroopa Liidus. tänan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 pela divergência entre as palavras. Eh, suur tänu, eh, ma tahaksin eh, viidata sellele, et teinekord tuleb meelehärm peale, kui ma kuulan härra Haani ja härra Defaad ja nimelt nende sõnade ja tegelikkuse vahel on ikka väga suur lõhe. vähemalt minu koduriigis on küll nii. kõigepealt ma tahaksin teada, kuidas on võimalik, et komisjoni liikmed on alla kirjutanud partnerluslepingu, kus äh, ei ole absoluutselt äh, midagi kirjas meie põhimõtete kohta. kuidas me saame rääkida mitmetasandilisest äh, haldusest ja maavaldade arendamisest, kui see programm vähemalt minu koduriigis on küll väga erapoolik vallad eh, esindavad ainult kümne protsendi ulatuses ehm, neid tegevusi. minu meelest eh, komisjoni liige on tegelikult eh, integ-, integreeritud kohaliku investeeringu küsimusi väänanud enda kasuks. Euroopa Parlament on mitu korda rääkinud äh, ITI-dest äh, ja nendele mitu korda viidanud, viidanud sellele, et äh, need peaksid integreeritud piirkondades üsna mitu eesmärki täitma, aga see ei ole võimalik in-, ilma partnerluskokkulepeteta näiteks ülikoolide ka kodanikuorganisatsioonidega, aga see kõik on võimalik ainult siseriiklikul tasandil ja mitte mingisugusel kesksel tasandil. kahjuks äh, meie partnerluslepinguses, lepingutes sellised territoriaalsed kokkulepped on täiesti kõrvale jäetud. tegemist on küll valdadevaheliste kokkulepetega, aga piirkondlikul tasandil meil selliseid partnerlusi ei ole. regionaalpoliitika valdkonnas on kõik ähm, koondunud kesktasandisse ja ma tahaksin veel ühele asjale viidata. kuidas on võimalik, et meil on linna planeerimispoliitika, kuid samas ühtekuuluvusfondi vahendeid ei suunata linnade energiavõrkude väljaarendamiseks, välja arvatud sotsiaalelamute puhul. ja see rahastu ei taga ka konkreetset rahastamist äh, transpordisüsteemide parandamiseks on äärmiselt oluline võidelda õhus saaste vastu, sest et linnad saa-, sest heitkogustest seitsekümmend protsenti tulevad just linnadest. ja energiavõrkudele mõeldes äh, selle juures on kõige olulisem ka see, et meie transport oleks keskkonnasõbralik. komisjon äh, küll on näinud linnapiirkondadesse ette novaatorlikke meetmeid, aga neid ei ole võimalik rahastada ühtekuuluvusfondi vahenditest, vaid ainult läbi komisjoni ja niimoodi üritab komisjon äh, linnapiirkondi äh, siin ise reguleerida suur tänu, järgmisena annan sõna härra Salvatore Tšikole. Grazie presidente, credo che la riflessione che si sta. aitäh, proua juhataja. tänaseid mõtteid on vaja veel täiendada mõningate aspektidega, see oleks praegu minu lähtekohaks. oluline on äh, kohalike omavalitsuste puudulik äh, haldusvõimekus, ma räägin nüüd äh, ka oma koduriigist ja, ja saartest. ma, äh, puu-, puudulik võimekus keskenduda mm, Euroopa Liidu prioriteetidele ja eesmärkidele, et ähm, asjad ei ole selged, ei ole üheselt mõistetav, millised on eesmärgid ja prioriteedid, milliseid vahendeid ja võimalusi on probleemide lahendamiseks, nagu näiteks vaesusevastaseks võitluseks või innovatsiooni edendamiseks, kõige selle jaoks, mis on kodanikele nii oluline. ning seetõttu oleks oluline paremini välja tuua äh, millega tegemist on, mis meie jaoks oluline on, kui me räägime strateegilistest eesmärkidest, uutest äh, innovatsioonikontseptsioonidest, äh, räägime ametkondadest, äh, ametiasutustest, linnadest, linnastutest, linnapiirkondadest, siis asjad ei ole selged. piirkondade rolli ei äh, näha õig-, ei nähta õigesti, ma näen näiteks, et on olemas võimalusi oma tööd paremini teistega koordineerida, et äh, oleks selge, millised on prioriteedid ja need eesmärgid, mida Euroopas üritatakse saavutada. vaja on koolitust, vaja on teha selgitustööd, vaja on teavitust selleks, äh, et õnnestuks oma eesmärke saavutada, näiteks äh, tagada linnade jätkusuutlik areng vaja on äh, vahendeid lõimitult rakendada, vaja on keskenduda problemaatilistele piirkondadele ja valdkondadele, aga oluline on, et linnalise arenguprojekte oleks võimalik äh, rahastada Euroopa Regionaalarengu Fondist, et need oleksid äh, kaasatud sellesse, et saavutada meie suur, suur okay, uh... aitäh proua Kalle von Langelen, palun. Will... Uh, suur aitäh. ma kõnelen nüüd rootsi keeles. lugupeetud regio komisjoni liikmed, lugupeetud äh, Kotari liikmed. väga rõõmustav on, et kõigil äh, on võimalus sõna võtta selle uue instrumendi kohta ja rääkida pädevustest, mis peavad eh, kohalikel omavalitsustel olema struktuurifondide vahendite taotlemisel ja partnerluste loomisel. viimastel aastatel oleme tuvastanud, et eh, fondid on eh, ette nähtud selleks, et edendada majanduskasvu ja tööhõivet, aga meil peab olema kohapeal olemas vajadus sellega tegeleda ja olemas ka vastav potentsiaal. hea on see, et töötatakse välja vahendeid linnade edendamiseks ja et neid vahendeid on võimalik kasutada, aga need erinevused linna ja maapiirkondade vahel on äh, sama suured kui erinevused erinevate linnaosade vahel. eesmärk on sama raske saavutada, meil on äh, erinevad fondid, mida me saame kasutada ja kindlasti on äh, neid mõttekas kasutada nii palju kui võimalik. aga meetodid ei ole alati lihtsad me näeme uusi äh, võimalusi kohalikul tasandil tege-, tegele-, tegutseda, kohalik tasand tähendab ju kodanike tasandit ning äh, kohalik ja piirkondlik tasand mängivad olulist rolli regionaalpoliitika rakendamisel ja ühtekuuluvuspoliitika rakendamisel. kohalik, kohalikul tasandil on ka suurimad erinevused ja seal on vaja ära teha praktiline töö ühtekuuluvuspoliitika peab austama partnerlusi, kohalik ja piirkondlik tasand peab saama oma kohustusi täita, neil peavad olema vajalikud vahendid selleks, et ühtekuuluvuspoliitikat ellu viia, liikmesriigid peavad kohalikku ja piirkondlikku tasandit planeerimisse kaasama, kaasama eh, projektide elluviimisse ja seiresse, ainult nii on võimalik eh, luua tõelisi partnerlusi me oleme näinud häid äh, näiteid Austriast, äh, Tšehhi Vabariigis, Poolas, me oleme üritanud ka Rootsis äh, töötada välja sellist süsteemi. meil on võimalik olnud niimoodi kasutada ära erinevaid fonde, põllumajandusfondi, kalandusfondi ja teisi. struktuurifondide partnerlused on olulised, kuna need annavad panuse sellesse, et piirkondlik lähenemine tõesti läbi lööks. Rootsis on meil muidugi väga erilised olud. me üritame strateegiaid välja töötada, aga komisjon ei saa alati meie detsentraliseeritud lähenemisest hästi aru. tegelikult ähm, oleks vaja seda täpsemalt analüüsida ning äh, reeglite lihtsustamine ja keskendumine tulemustele. Äh, vaja on määrusi lihtsustada selleks, et äh, taotlejate töö muutuks lihtsamaks. me tahaks vähendada halduskoormust ja ma arvan, et tehniline abi võiks olla väga palju parem. komisjon juba kaks aastat soovib keskenduda tulemustele, me arvame, et see on väga hea, aga see meie hinnangul võiks muuta taotlused veelgi mahukamaks, meil on vaja häid näidikuid ning need, kes nüüd taotlusi esitavad, peavad e olema teadlikud eeldustest ja ei saa ju lihtsalt kogu aeg lisada uusi tingimusi ja uusi nõudmisi, mis tulevad kontrollikojast, seda me kindlasti ei taha me tahame, et projektid ja investeeringud annaksid konkreetseid tulemusi, seda me loomulikult soovime kõik, me tahame, et Euroopa Liit looks ähm, tööhõivet ja majanduskasvuga ühtekuuluvuse huvides, see on oluline selleks, et tagada Euroopa legitiimsust. Euroopa Liit peab kodanike jaoks olema oluline, peab, Euroopa Liit peab olema kodanikele lähedane ja sellepärast me arvame, et CL äh, LLD on hädavajalik selleks, et äh, tagada demokraatlikku legitiimsust. Euroopa Liit muutub nii kodanike jaoks väga palju nähtavamaks, aitäh! suur aitäh! järgmine kõneleja, palun! aitäh, lugupeetud daamid ja härrad, lugupeetud äh, külalised tänane üritus, äh, Open Days üritus on väga oluline ja tahaksin äh, tervitada ka härra Defad. aga ma olen veidi pettunud äh, selles, mida ma kuulsin ja ma olen pettunud sellepärast, et me peame võimalikult lühidalt rääkima. mulle see eriti ei meeldi, et me saame kõik ainult kaks minutit kõneaega, me ei saa ju tegelikult niimoodi kõike välja öelda, mida me tahame. aga ma olin äh, raportöör, kui me käsitlesime Euroopa partnerluslepinguid ja äh, käitumisjuhist, ma, mul on väga hea meel, et partnerlus on väga oluline Euroopas, et sellele pööratakse tähelepanu. ma arvan, et see rõhut-, et see suurendab läbipaistvust ja e, e, suurendab ka kodaniku rolli Euroopas. ma tervitan ka Euroopa Parlamendi rolli ja delegeeritud õigusaktide kasutamist, mille eest te olete võidelnud, sest see on meid piirkondadena tugevdanud. meil on sellega seoses väga suured lootused, ma lood-, me tõesti loodame, et tuleb mentaliteedi muutus, me soovime, et kodanikud ise otsustaks, millised on nende vajadused ja mida tuleb toetada. aga partnerlus ei tohi tähendada seda, et tegemist on lihtsalt teistlaadse Mm, konsulteerimisega, me tõesti tahame, et äh, see, see oleks midagi, mida inimesed tunnetavad oma elus. me loodame, et meil õnnestub komisjoni veenda, et partnerlus, lähenemine peab olema kesk, märkne, et see, et tegemist on ühtekuuluvuspoliitika otsuste langetamise protsessi keskse elemendiga ja loomulikult äh, tahame me vähem piitsa ja rohkem präänikut ja sellele peaksidki keskenduma need äh, rahastamiskontseptsioonid. ma loodan, et ka liikmesriigid pööravad sellele rohkem tähelepanu aga fonde on loomulikult vaja ka hallata, meil on vaja head haldamist, aga kohalikud äh, omavalitsusüksused ei tohi muutuda lihtsalt elluviijateks. asi ei tohi nii olla, et äh, väga suur osa vahenditest jääb kasutamata ja et äh, vähe, väheste äh, vahendite puhul, mida me saame kasutada, ei juhi seda protsessi demokraatlikud põhimõtted kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusüksusi tuleb rohkem kaasata, et meil oleks võimalik ka tulemusi saada. mina olen pärit riigist, mida alati tuuakse heaks ees, hea eeskujuna välja, kui tegemist on Euroopa projektidega. ma olen pärit keskmise suurusega Euroopa linnast ja ma loodan, et Euroopa linnadel on samasugused äh, arenguvõimalused tulevikus nagu ka piirkondadel. ja lõpetuseks järgmist me saavutame majanduskasvu, kui me keskendume inimestele me ei saa Euroopast lubada seda, et ei võeta tõsiselt tööhõivet ja eelkõige on väga tõsiseks probleemiks, millega me peame võitlema, noorte tööpuudus. eelkõige on meil vaja mõelda oma laste tulevikule ja investeerida oma laste tulevikku. see tulevik ei ole kindel, vastupidi, see on väga problemaatiline. aitäh ja nüüd on mul veel neli kõnelejat kõnelejate nimekirjas ja seetõttu loobun ma omaenda lõppsõnast ja annan sõna härra Bronsile, härra Gamario Alierile, härra Bernardo Šulasele ja härra Estale sõna. ma arvan, et Mm, kõnelejate nimekiri on nüüd äh, lõppenud ja nüüd saab sõna härra Bronže. suur tänu. kallid kolleegid, tahaksin rääkida Tšehhi Vabariigi probleemidest. kõigepealt, kui me räägime detsentraliseeritud juhtimisvahenditest ja vahendite juhtimisest kohalikul tasandil, siis ma ei kujuta ette, et kohalike vahendeid saab tõesti ainult riigi tasandil äh, juhtida. ei, kohalikul tasandil on vaja strateegilisi plaane. me peame välja selgitama, kus hakatakse vahendeid kasutama, äh, millised on integreeritud programmid, kuidas neid ellu viiakse. hea küll, kui ma ütlen, et ma ei suuda seda ette kujutada, siis võib-olla see pole päris täpne, aga ähm, kõik see võtab aega. nii, Koter eriti ja üldse regioonide komitee on milte, mitmetasandilist juhtimist alati äh, rõhutanud, see on meie päevakäsk, kuid äh, muidugi siin eelkõnelejate sõnavõttudest on juba aru saada, et äh, arenguruumi jätkub meie tahaksime Tšehhi Vabariigis seitset ITI-d kasutada, need on horisontaalse loomuga, see on väga hea, see tähendab seda, et me saame ära kasutada vahendeid tegevusprogrammidest ja keskprogrammidest. teine positiivne aspekt on see, et äh, meie programmid keskenduvad linnastutele tervik kuna mitte linnale ainult, vaid ka eh, sellega piirnevatele aladele, mina olen ise ühe piirkonna esindajana, linnapeana siin ja ma tean küll, et eh, kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist mm, programmiga oleks võinud palju rohkem ära teha, samuti tahaksime ära kasutada kohalikke surverühmi siiani on ähm, neid kasutatud ära maa arengu edendamiseks, aga tõukefondide äh, kasutamisel tuleb arvestada sellega, et need surverühmad ei ole äh, sidusad, nad ei ole homogeensed. meil on neid umbes sada seitsekümmend, mõned on kogu regiooni äh, piires tegutsevad, mõned tegutsevad ainult teatud omavalitsuses, nende tegevusel on erinev kvaliteet, osa, kvaliteet osad äh, tegutsevad hästi, nende tegevus on organiseeritud, teised on pigem improviseerijad millest ma räägin? me peaksime kuidagi äh, ka niisuguste surverühmade tööd reguleerima, nii et nad saaksid regionaalpoliitikas kaasa rääkida tõhusamalt. usun, et see aitab Euroopa regioonide paremiku, parema tuleviku ehitamisele kaasa. tänan suur aitäh. härra Maria Leera, palun. suur tänu. ma tahaksin rääkida konkreetsetest näidetest selle kohta, mida me siin teoreetiliselt kuulsime, mina ei äh, ei ole linna esindaja, töötan äh, regiooni tasandil, regioonis elab kaks koma kaheksa miljonit inimest ja me oleme kokku saanud üheksakümmend miljardit eurot abi aastate jooksul Euroopa Liidu fondidest. me oleme üks väheseid Euroopa regioone, mis on konvergentsialast muutunud üheks kõige arenenumaks piirkonnaks. tähtis on muidugi kaasfinantseerimine, teemade kaupa finantseerimine, kuid nüüd äh, oleme luubi alla võtnud uut tüüpi finantseerimise. me tahaksime äh, teha seda vastavalt äh, enda välja selgitatud väljakutsetele, näiteks teaduspõhise või teadmistepõhise ühiskonna edendamisel suu-, soovime me SKT-d suurendada ja tahaksime seda teha finantsvahendite, fondide abiga tahaksime võidelda ähm, vaesuse vastu ja sotsiaalse ebavõrdsuse vastu e, ja ette on selleks nähtud kuusteist protsenti rohkem kui varem. muuseas olen nõus sellega, mida rääkis härra Schneider, ta rääkis äh, demograafilistest muutustest. tegemist on suure väljakutsega meie jaoks ja me peame sellele keskenduma. seda nii praeguses programmperioodis või ka siis, kui me mõtleme ajajärgule pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat. head planeerimisinstrumendid on loomulikult eriti olulised, hea haldustava on väga oluline selleks, et ähm, oma tööd hästi teha, meil on vaja oma eesmärke kvantifitseerida ja nii on meil võimalik ka hästi oma tulemusi mõõta, aitäh. Thank you very much. Mr Bernard Soulash. härra Bernard Soulash, palun suur tänu. teen neli märkust väga lühidalt. kõigepealt ideist. ühinen Antonio Costaga. praegu võib tõesti tähendada, et ähm, Prantsusmaa äh, on ette valmistanud end tõukefondide kasutamiseks, kuid ITI äh, ei, ITI-de kasutamiseks me ei ole veel valmis meil on läinud üks aasta, me oleme maha jäänud. ma olen püüdnud kodanikele selgitada, et me peame olema valmis kahe tuhande neljateistkümnendaks aastaks, aga me ei ole veel jõudnud oma ettevalmistustega ühele poole. kolmandaks, komisjon on järjekindlalt tegutsenud äh, määruse vastaselt näiteks mobiilsuse küsimustes, IKT küsimustes. me ei jõua ära oodata, kuni nõukogu ja parlament otsused langetavad selle kohta, mida meie oma regioonis rakendada saaksime. ja neljas märkus, mina arvan, et ja ma usun, et teised ühinevad minuga, et kui me räägime investeeringutest tule, tulevikku, siis see ei ole mingisugune äh, tühi sõnakõlks, see on investeering Euroopa ühisesse tulevikku, aga kui me ei tee seda nii, nagu ameeriklased on teinud seda ja nad praegu jätkavad samamoodi kogu ühiskonnas, siis kui me ei suuda investeerida Euroopa Liidus, siis me ei suudagi üldse edu saavutada. tänan. suur tänu, härra Van Sta, palun. lugupeetud juhataja, väga õige on, kui Äh, siin kritiseeritakse, sellepärast et kriitikast äh, tekib uus äh, hoog, aga kui tegemist on Open Days ürituse avamisega, siis me peame mõtlema selle üle ja olema õnnelikud selle üle, mis viimastel aastatel on toimunud, see koostöö, mis on olnud parlamendi regionaalarengu komisjoni vahel ja äh, Ehm, regioonide komitee vahel ja regionaalarengu peadirektoraadi vahel on äh, märkimisväärselt paranenud ning äh, varem oli väga palju suuremaid puudujääke ja üldiselt on asjad ikka paremaks läinud. meil on ka kolm instrumenti, millest äh, me ei räägi, Euroopa Liidu koostöövõrgustik nagu näiteks, mille koordinaator Makoteris olen, meil on piiriülene koostöö, piirkondade vaheline koostöö, rohkem tähelepanu pööratakse nendele piirkondadele, mis asuvad mitte Euroopa Liidu liikmesriikides ja tegemist on väga suure edusammuga. see, et ähm, see, mida on teinud härra Haan, Ehm, täidab mind lootusega, sellepärast et ta ütles, et ta ka oma uues ametis naabruspoliitika valiniku, volinikuna ehm, pöörab väga suurt tähelepanu ehm, piirkondlikule arengule. mitmetasandiline juhtumi, juhtimine on heaks võimaluseks ja regiokomisjon saab intensiivselt tegeleda koos äh, regioonide komitee ekspertidega sellega ning ma olen komisjonile väga tänulik äh, selle eest, et makropiirkondade strateegia on välja töötatud. praegu töötatakse välja neljandat makropiirkonna strateegiat, Alpide piirkonna strateegiat, kus äh, on öeldud, et mitmetasandilisele juhtimisele tuleb eriti suurt tähelepanu pöörata ja ma arvan, et kokkuvõttes peame me asja nägema positiivses valguses ja looma võib-olla ka äh, võimalusi tihemini mõtteid vahetada. et äh, me võib-olla peaksime tõesti looma sellise kontaktrühma Regi komisjoni ja Kotari komisjoni vahel. suur tänu, härra Defa, kas te sooviksite vastata? Teil on kolm minutit kõneaega. suur tänu esimees jah, mitte kõik sõnavõtud äh, ei olnud ju suunatud mulle, Kotari ja äh, regikomisjoni vaheline ähm, koostöörühmitus või mida iganes, mina seda ei organiseeri, aga see, mida ütles härra Schneider, ma olen teiega nõus, jah, see on väga kasulik, meie oleme väga huvitatud sellest kogemusest, mida kogutakse koha peal nende uuendustega. meie oleme andnud endast äh, kõik me oleme teinud kõik, mis on võimalik nende uute instrumentide tutvustamiseks, oleme andnud toetust ja neid käinud tutvustamas ja nii edasi, aga nagu te teate, te teate, et see on meetmete kogu, mille meie pakume välja liikmesriikidele. nüüd on liikmesriikide ja piirkondade asi neid kasutama hakata ma arvan, et meie oleme andnud endast kõik äh, selleks, et äh, neid äh, nii-öelda promoda teatud liikmesriikides ja piirkondades, mõnedes on see läinud meil sujuvamalt, teistest, teistes halvemini, nii nagu ka läbirääkimistel välja tuli. me oleme vägagi huvitatud tagasisidest. nagu te teate, meil on praegu käimas ka uuringud selle kohta, kuidas need uued instrumendid koos toimivad olgu siis äh, tegemist territoriaalsete instrumentide või teistega. ja mind huvitaks, äh, te rääkisite äh, sellest, et asi on keerukas, kogemus selle kohta, kuidas on läinud lihtsustamisega, me oleme teatud valdkondades viinud sisse lihtsustavad meetmed, et kuidas see on nüüd tegelikkuses välja näinud, näiteks ühtekuuluvuspoliitika osas. aga väga oluline on, et me saaksime koha pealt tagasisidet teiseks äh, tahtsin rääkida äh, paremate tavade vahetusest, sellepärast et see tuli mitu korda siin välja. on väga oluline, et me jõuaksime äh, nii-öelda parimate tavade alaste teadmiste haldamiseni, ma arvan, et siin ei ole mingisugust ühtset lahendust. jah, andmebaas võib olla teatud piirkondade jaoks kasulik aga näiteks selline elav võrgustik eh, või, või sellised üritused nagu Open Days eh, mängivad siin ka olulist rolli. meil on digitaalsed võrgud eh, ja nii edasi. nii et seda asja tuleks minu meelest edasi arendada. ja nagu ma teile ütlesin, ekspertteadmiste vahetamine liikmesriikide haldusorganite vahel ja piirkondlike haldusorganite vahel on üks nendest uutest aspektidest, mille kallal praegu töö käib ja viimane märkus, äh, sellele on viidanud väga paljud inimesed, nimelt äh, linnapiirkonnad. kõigepealt äh, üle viiekümne protsendi e RDF-i investeeringutest on suunatud linnadesse. aga see ei tähenda, et linnad vastutavad nende eest või neid investeeringuid juhivad. ja sellepärast, selleks, et linnade rolli suurendada, oletegi teie, nii Euroopa Parlament kui äh, regioonide komitee, nõudnud seda, et artikkel seitsme alla läheks viis protsenti. sest et äh, see on see, mille alusel piirkonnad on ka aktiivselt osalemas, niimoodi saavad nendest tõukefondide rakendajad mitte ainult äh, ei jää nad siis investeeringute vastuvõtjaks. ja nagu volinik ütles meie oleme üsna rahul sellega, et äh, tegelikult äh, on see protsent kõrgem kui viis protsenti tegelikkuses. kõikides liikmesriikides see nii ei ole, aga keskmiselt võttes küll. ja see on positiivne areng. ja siis räägiti novaatorlikest äh, urban ettevõtmistest, esimene äh, projekti taotluste esitamise voor peaks tulema järgmise aasta lõpus, nii et me valmistame seda asja praegu ette. üldeelarve on kuskil kolmsada viiskümmend miljonit ja see avaneb siis järgmisel aastal. viimane märkus veel, enne kui lõpetan. Urban programm. me oleme esitanud teatus, teatise avalikkusega konsulteerimise osas, see on lõpule jõudnud mõned on öelnud, et äh, neil lähevad vastuste saatmiseks veel paar päeva aega, aga järgmiseks sammuks peame me siis seisukohtade analüüsi ja siis on juba uue komisjoni ülesanne otsustada ära see, et millised on järgmised sammud, mis tuleb astuda selles äh, vallas. proua esimees, rohkem ma ei tahtnudki öelda selle mulle antud kolme minuti jooksul suur tänu, eh, hindame väga kõrgelt seda, et pidasite kolmest minutist kinni, härra Vosniak. no meil on mõlemale nüüd ka kolm minutit, nii et palun. aitäh, ma arvan, et ma saan teha isegi lühemalt ei ole võimalik siin kokku võtta kõiki neid erinevaid äh, sõnavõtte, sellepärast et äh, me käsitlesime tõesti väga erinevaid teemasid aga ma arvan, et üks asi sai, sai selgeks, et me oleme maha jäänud, me peame nüüd äh, kiiremini tegutsema, et järele jõuda. meil on juba tegemist sellega, et esimene aasta hakkab lõppema ja me ei ole veel piisavalt saavutanud. ja võib-olla me ka ei saa sellel aastal enam eriti palju ära teha, aga oluline on see, et me lõpetame dokumentidega tehtava töö ja see ongi meie suureks ülesandeks hetkel ja ma kuulsin teie sõnavõttudest ka veel ühte asja, mis on väga oluline. nimelt, et partnerluse kontseptsiooni tuleb austada, et piirkonnad peavad muutuma aktiivseteks partneriteks kelle hääl toetakse kuulda ja see peab eh, nii toimuma kõigi otsuste puhul kõigil tasanditel, nii riiklikul tasandil kui koha, kui Euroopa tasandil. tahaksin rõhutada veel ühte asja, nimelt parimaid tavasid. näiteid äh, mis on osutunud edukaks, need on endiselt aktuaalsed, me otsime neid, meil on juba väga palju näiteid erinevatest kohtadest Euroopas, aga nüüd on vaja hoolitseda selle eest, et see mõttevahetus ja üksteiselt õppimine võimalikult hästi toimiks. ma sellega lõpetaks ja tänan südamest teid teie sõnavõttude eest. me oleme kõik, mis te ütlesite, kirja pannud ja ma arvan, et äh, meil on nüüd väga hea ülevaade sellest, mis meid ees ootab. ma olen kindel, et äh, tänasel istungil tegime väga konstruktiivset tööd ja tänan selle eest proua juhatajat, aitäh! suur aitäh selle lühikese kokkuvõtte eest! jätkan nüüd bulgaaria keeles see on väga harv juhus, kuid täna on mul see võimalus, et ma saan kasutada oma emakeelt. lugupeetud daamid ja härrad, tahan tänada kõiki tänasel arutelul osalemise eest. ja meil on täna juttu olnud väga erinevatest probleemidest, mida on vaja lahendada. me oleme rääkinud valdkondadest mille kallal on vaja tööd teha, ma arvan, et äh, me teeme head koostööd. tahaksin esile tuua kolme teemat, mis minu äh, arvates on olnud tänase arutelu peamised teemad. esiteks, me peame olema kodanikele lähedal, me peame olema mm, ka me peame saavutama neid tulemusi, mida kodanikud tahavad saavutada. me peame äh, tegelema paremat tööd ja täpsemalt analüüsima regionaalpoliitika instrumente. tihti väidetakse, et äh, regionaalpoliitika toob Euroopa Liidu kodanikele lähemale. jah, tõepoolest, nii see on, aga meist kõigist sõltub, äh, kes me selles vallas tegutseme, et mil määral äh, on regionaalpoliitika kodanike lähedane. ja veel üks põhiteemadest oli see niinimetatud integreeritud lähenemine regionaalpoliitikas. kolmandaks on oluline haldus äh, suutlikkuse suurendamine, oluline on vahetada mõtteid paremate praktikate osas, viia läbi koolitusi ja kaasata kodanikke meie ühistisse, ühistesse püüdlustesse meie jõupingutustes, mis on suunatud parema regionaalpoliitika loomisse, mis mm, peaks endaga kaasa tooma elukvaliteedi paranemise kodanike jaoks. meil on juba palju hea koostöökogemusi. oma senisest praktikast ja ma tahaks kõiki tänada tänasel arutelul osalemise eest juhataja tänab ka tõlke. ja ja tänase ürituse korraldajaid. Äh, soovib, soovin teile kõike head tulevases töös. tänan kõiki ja lõpetan sellega Regionaalarengu Komitee ja Kotari komisjoni äh, ühisistingu.